daamid ja härrad, palun võtke istet. kallid kolleegid, mul on väga hea meel teid täna tervitada siin konverentsil Euroopa Liidu tulevase rahastamise üle. seda tööd valmistab ette kõrgetasemeline omavahendite töörühm, kes on ka selle konverentsi korraldajaks ja tervitab teid siin siis Euroopa Parlamendi hoones tahan eriliselt tervitada siin oma sõpra ja kõrgetasemelise töörühma juhti Mario Montit, keda ma tervitan äh, täpselt samamoodi nagu ka kõiki, kes osalevad sellel konverentsil ja ei ole Euroopa Parlamendi liikmed ja ma arvan, et ma räägin kõikide parlamendisaadikute nimel, äh, kui ma ütlen, et me austame väga Mario Montit ja tema tööd. selle konverentsi teemaks on Euroopa Liidu poliitika kõige kesksema küsimuse reformimine, nimelt Euroopa Liidu omavahendid. ja me räägime siin põhimõttelisest reformist. seda hetkel, mil sellise sügavapõhjalise reformi vajadus on suurem kui kunagi varem. pärast seda, kui Ühendkuningriigi kodanikest enamus otsustas, et nad soovivad meie ühendusest lahkuda, on praegu Euroopa ajaloos äh, ülitähtis hetk. pärast neid mitmeid kriise viimastel aastatel seisame me, kallid kolleegid, praegusel hetkel ebakindluse ja teadmatuse ees. selle praeguse kriisi potentsiaal on nii suure mõõtme, nii suurte mõõtmetega, et me ei saa jääda passiivseks, me ei saa lihtsalt äh, äh, lubada seda, et me üritame kuidagi hakkama saada ja sellest kriisist välja tulla. selleks, et sellest ohtlikust olukorrast ja ebakindlusest välja tulla, tuleb meil hakata lõpuks äh, julgelt äh, ja proaktiivselt ähm, nende ülesannetega tegeleda. ma arvan, et praegusel hetkel on kõige tähtsam Euroopa Liidu säilimine ja äh, ühe kõige tähtsama rahvusvahelise pro-, poliitilise projekti tagamine me peame inimestele seletama, miks see projekt on nii tähtis, peame seda ikka ja jälle uuesti tegema ning seda projekti kaitsema. sellepärast, et kallid kolleegid, meie valijad, kui nad viis, kuuskümmend aastat tagasi vabadust, demokraatiat ja rahu ootasid, siis praegusel hetkel on need öö, äh, äh, vabadused äh, vabadus, rahu ja demokraatia meie jaoks iseenesestmõistetav, sellepärast et kõik leiavad, et see on nagunii olemas. ja just sellepärast usun mina, et selline passiivne leppimine või arvamine, et see on nagunii tagatud, on ohtlik ja just sellepärast tuleb meil neid ideaale ikka ja jälle nimepidi välja tuua ja neid kaitsta ning selgitada, et mitte miski ei ole alatiseks tagatud. me peame vabadust, õiglust äh, ja demokraatiat ja rahu iga päev ikka ja jälle uuesti kaitsma. see tähendab seda, et me peame inimeste vajaduste ja muredega tegelema aktiivselt tegelema ja nende ootused, ootuseid julgeolekule ja õiglusele tõsiselt võtma. julgeolek, õiglus, heaolu. Nende ootuste puhul ei lähtuta mitte enda põlvkonnast, vaid ka järgnevast põlvkonnast. eeldatakse, et ka lastele on see tagatud ja just sellepärast on meil vaja äh, uut lähenemist Euroopas. me peame üheskoos paika panema, mida peab Euroopa Liit ära tegema ja kus meil on vaja meetmeid selleks, et probleemidele lahendusi leida. ja ma ei räägi siin praegu sellest, kas meil on vaja rohkem või vähem Euroopat. tähtis on siin, et demokraatlikult vastutav Euroopa ja tema institutsioonid on võimelised tegutsema selleks, et kanda seda vastutust ja täita kodanike ootusi. ainult niimoodi, kui me kohandame neid meetmeid tulemuste saavutamiseks. ainult niimoodi on meil võimalik Euroopat ka põhimõtteliselt reformida ja kestlikuks muuta. Euroopa Liidu omavahendite reform on tegelikult suurepäraseks näiteks selle uue lähenemise kohta. tegemist ei ole mingi tehnokraatliku öö, kohandusega Euroopa Liidu omavahendite allikad äh, on tegelikult juba kaheksakümnendatel aastatel paika pandud, kaheksakümnendate aastate lõpus, kaheksakümmend üheksa, üheksakümmend siis täpsemalt. aga üheksakümnendatel aastatel oli olukord hoopis teistsugune kui praegu, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. tuhande üheksasaja üheksakümnendal aastal kogu rahva tulul põhinev omavahend, äh, omavahendite määr oli vähem kui üks protsent. nii et üheksakümnendal aastal oli siis tulu umbes üks protsenti, äh, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal aga kuuskümmend kaheksa koma seitse Euroopa Liidu liikmesriikide kogurahvatulust tulevaid meetmeid vaadeldi toona kui tasakaalustuselementi, aga praegusel hetkel on nad Euroopa omavahendite põhiliseks allikaks ja see toob endaga kaasa suuri probleeme. Euroopa Liidu eelarve, mis peaks olema tugevuse ja tegutsemisvõime eh, vundamendiks, sellest on saanud eh, kahekümne kaheksa äh, liikmesriigi raamatupidajate maadlusplats. ja need kakskümmend kaheksa raamatupidamise eksperti, kes igal aastal uuesti kaklevad, kes kui palju maksab, kes maksab liiga palju ja kes saab veel kui palju raha kust tagasi. igal aastal näeme me äh, finantspoliitilisi süüdistusi ja selline süüdistamine, te teate seda kõike ähm,, äh, seab meie eelarvemenetlused nädalateks tupikseisu ja kogu see olukord ähm, väga palju kahjustab ka Euroopa Liidu mainet. ja olukord on veel hullem sellepärast, et Euroopa Liidu eelarves tulevad äh, väljamaksed äh, Äh, ei ole inimeste jaoks rahaliselt mõõdetavad ja tunnetavad. oleks palju parem, kui me neid äh, väärtusi, mida me Euroopa Liidu eelarvega loome, inimestele tutvustaks, selle asemel, et äh, riiklik paraku valimiskampaania huvides üksteist süüdistame ja ütleme, et maksame lihtsalt riigieelarvetest ära ja Brüssel raiskab selle raha ära. nii et sedasama ütlevad needsamad inimesed, kes sellesama Euroopa Liidu rahaga projekte rahastavad ja kodus siis nende projektide valguses äh, kuulsust naudivad. me oleme Euroopa Parlamendis juba aastaid sellist olukorda kritiseerinud ja tõime selle välja ka kahe tuhande neljateistkümnenda kuni kahe tuhande kahekümnenda aasta mitmeaastase finantsraamistikuga ja nõudsime liikmesriikidelt, et oma vahendeid tuleb reformida Euroopa Parlamendi jaoks oli tegemist ülitähtsa küsimusega ja mina kes ma toona teiste institutsioonidega läbirääkimisi pidasin, nõudsin, et äh, omavahendite reformiga hakataks pihta. surve meile oli ülisuur, öeldi, et me ei peaks omavahendite üle läbirääkimisi pidama, sellepärast et nõukogu ei soovinud seda otsust toetada aga enne kui otsustati kõrgetasemeline omavahendite töörühm kokku kutsuda või üldse see otsus vastu võeti ja suur tänu Euroopa Parlamendi saadikutele äh, selle eest ei antud nõusolekut mitmeaastasele finantsraamistikule. ma nimetan seda ja meenutan seda sellepärast, et meie jaoks oli tegemist ülitähtsa küsimusega seda fakti tuleb mainida ka sellepärast, et tegemist ei ole mingi juhusliku otsusega, vaid tegemist on äh, karmide läbirääkimiste tulemusega. Euroopa Parlament rääkis siis läbi liikmesriikidega ja sellepärast Euroopa Parlamendil on väga hea meel kõrgetasemelise töörühma töö üle, Teie juhtimisel, Maarju Munti, kahe tuhande neljateistkümnendast aastast olete te tegelikult analüüsinud, kuidas oleks võimalik praktiliselt seda reformi läbi viia ja ma pean tõesti tunnistama, et kui neid dokumente loen, siis näen, et tehniliselt on teie ülesanne ülikeeruline, aga sellegipoolest äh, leian ma, et need eesmärgid, mille üle teie arutate, nende puhul tuleb keskenduda neljale küsimusele. kõigepealt, Euroopa Liidu omavahendid peavad olema lihtsalt mõistetavad ja läbipaistvamad kodanike jaoks. ma ei tea, kas keegi meist on kunagi üritanud ise välja selgitada, kui palju tema Euroopa kodanikuna oma vahenditesse Euroopa Liidu eelarves panustab või ka arvutanud, kui palju tema koduriik tõesti ka netosummades siis Euroopa Liidu eelarvesse maksab. kes seda on ükskord üritanud teha, kui palju minu koduriik maksab siis tõesti Euroopa Liidu eelarvesse või minu kodupiirkond? on aru saanud, et tegemist on täielik, täiesti võimatu ülesandega. on kolm traditsioonilist omavahendite allikat, sinna juurde korrektuuri meetmed, nagu näiteks brittide rabatt ja paušaalsummad, samamoodi tasaarveldus saadet, saadud toetuste näol isegi mina Euroopa Parlamendina ei saa enam mingil hetkel mitte millestki aru ja löön käega. ma arvan, et tõesti me peame hakkama seda süsteemi lihtsustama. ja sellepärast on esimeseks nõudmiseks see, et meil on vaja lihtsamat, käegakatsutavamat süsteemi. teiseks, need uued Euroopa Liidu eelarve lihtsustatud äh, allikad peaksid äh, olema seotud Euroopa eesmärkide ja kõige tähtsamate poliitikavaldkondadega, nagu näiteks siseturg või energiapoliitika või finantsturgude reguleerimine või siis ka äh, CO2 heitmete ähm, eesmärkide, säästmise eesmärkidega. me peame välja tooma just need poliitikavaldkonnad, mida meie kodanikud ka näevad nii, et kodanikud näevad ka, kuidas poliitilised projektid ja rahastamine on omavahel seotud. kolmandaks, Euroopa Liidu omavahendeid tuleb Euroopa Liidu tasandil parlamendi poolt kontrollida. Euroopa Parlamendil on Euroopa Liidu eelarve kulutuste puhul täielik kaasotsustusõigus ja see tähendab seda, et me, aga samal ajal me ei saa mitte midagi kaasa rääkida sissetulekute puhul ja sellest paradoksaalsest olukorrast tuleb meile ähm, välja tulla ja Euroopa Parlament peab saama rohkem kaasa rääkida ka sissetulekute osas ja seda on meil võimalik teha ainult siis, kui meil on tõeline Euroopa tasandil äh, sisse viidud omavahendite äh, süsteem ja me peame siis kogu rahva tulust tulevaid äh, sissemakseid äh, vähendama. neljandaks, me peame jät-, jätkusuutlikkuse tagama ja see tähendab seda, et sissetulekud peavad olema seotud ka väljaminekutega. ei saa olla nii, et meil on üha rohkem Euroopa Liidu tasandil läbiviitavaid projekte, aga Euroopa Liidu eelarvet ei muudeta. see on viimaste aastate üks tähtsamaid ja ka huvitavamaid nähtuseid, et äh, riigijuhid äh, äh, muudkui otsustavad uute projektide üle, võtavad neid vastu aga ei otsusta, äh, et neile peaks ka rohkem raha eraldama, vaid ütlevad, et ei, ei, rahastus tuleb hoopis Euroopa Liidu eelarvest. ja sellepärast tundub loogiline, et Euroopa Liidu sissetulekuid ei saa reformida ilma, et me reformiks ka väljaminekute osa. järgmistel läbirääkimistel mitmeaastase finantsraamistiku üle tuleb ka sellega arvestada need ähm, neli ülitähtsat tingimust, muutust, rohkem läbipaistvust, mõistmist, demokraatiat ja tõhusust. ja see reform, mille puhul ma need tingimused välja tõin see reform peab endaga kaasa tooma selle, et inimesed äh, tõesti tunnetavad äh, neid lisandväärtusi, näevad neid ja mõistavad neid, sest muidu jätkub praegune usalduskriis. järgnevatel päevadel tegelete teie selle reformiga. ma loodan, et arutelud on vastuolulised, aga et lõppude lõpuks jõuate siiski ühele meelele, sest ma olen väga tänulik, et meil on siin ka kolleegid riiklikest parlamentidest, sest meil ei ole võimalik seda reformi läbi viia kui Euroopa Parlamendi saadikud ja riiklike parlamentide saadikud kokkuleppele ei jõua ja ma olen väga tänulik, et siin on ka eksperdid riiklikest parlamentidest, kes meiega koos näevad vaeva selleks, et ähm, rääkida omavahendite reformist. tahaksin rääkida veel kord läbirääkimistest eelmise finantsraamistiku üle Saksamaa Liitvabariigi valitsus ja Ühendkuningriigi valitsus olid toona viimastel läbirääkimistel juhtrollis. ja nad leidsid, et Euroopa Liidu eelarvet tuleb vähendada. liiga palju raha suunatakse lihtsalt Brüsselisse, oli nende argument. Prantsuse valitsus ja teda toetavad valitsused leidsid, et jah, olukord võib olla küll nii, aga põllumajanduse osas ei tohi küll eelarves mitte midagi muuta kuusteist liikmesriiki, kes nimetasid ennast ühtekuuluvuspoliitika sõpradeks, ütlesid, et võib küll olla nii, et eelarvet tuleb kärpida, nii nagu Saksamaa ja Inglismaa nõuavad ja me ei taha ka tõesti põllumajandusest sentigi ära võtta, aga ühtekuuluvuspoliitikat ka ei tohi puutuda. praegune äh, Ähm, Euroopa Liidu Nõukogu president oli muide toona selle ühtekuuluvuspoliitika sõprade rühma juht. kui eelarvet kärbitakse, samal ajal aga ei tohi puutuda põllumajanduse osa ja ka ühtekuuluvusele minevaid väljaminekuid, mis siis tehakse? kuskilt tuleb ju need summad leida. tehnoloogiline areng, digitaalne taristu, äh, rahvusvaheline arengukoostöö olid need valdkonnad, kust kärbiti. seda tegid valitsused, mis igal nõukogu kohtumisel ütlesid, et meil tuleb investeerida rohkem digitaalsesse arengusse, teadustöösse, innovatsiooni ja ka rahvusvahelise arengukoostöösse. praegune mitmeaastane finantsraamistik on kõige vanamoodsam, mis meil üleüldse kunagi on olnud. mina leian, et me oleme praegusel hetkel tähtsa verstaposti ees ja meil on vaja uusi teid leida, nii kulutuste poole peal, see on täiesti selge, seda ma selgitasin ka, aga täpselt samamoodi ja kindlasti ka sissetulekute poole peal. ja just äh, Äh, selleks olete te siia täna ja homme kokku tulnud ning ma tänan teid teie tähelepanu eest. On behalf of my colleague oma kolleegide kõrgetasemelise omavahendite töörühma enda nimel tahaksin ma kõigepealt tänada südamest äh, kolme institutsiooni, mida esindate siin teie, härra Schulz Euroopa Parlamendi presidendina, härra Udak äh, esindab äh, siin nõukogu ja proua Georgieva esindab äh, komisjoni. ma sooviksin äh, tänada teid, et te olete omalt poolt äh, usaldanud meile selle esmapilgul lahendamatuna näiva probleemi me usume aga Euroopa projekti ja seetõttu me oleme selle ülesande hea meelega vastu võtnud. teiseks, eriti just täna tahaksin ma oma kolleegide nimel äh, tänada tugevalt äh, Euroopa Parlamendi esindajaid ja Rahvusparlamentide esindajaid, kes on niivõrd äh, arvukalt siin esindatud ja kes on tulnud siia selleks, et edendada Euroopa Liitu sellel raskel ajahetkel. härra president, teie ütlesite oma köitvas ja huvitavas avakõnes, et äh, Euroopa Liidu eelarve teema on väga tehniline ja samas on see ka väga poliitiline. Teie ja ülejäänud kaks institutsiooni otsustasite luua selle kõrgetasemelise töörühma, mis äh, ei koosneks tehnokraadidest, kusjuures see sõna minu arvates ei ole sugugi äh, negatiivse konnotatsiooniga, vaid te otsustasite sellesse töörühma tuua suure poliitilise kogemusega inimesed, kes on ka selle teemaga piisavalt kokku puutunud. on tõsi, et äh, praegusel ajahetkel on Euroopa Liit silmitsi väga suurte raskustega. meie oma töörühmas oleme arvamusel, et praegusel hetkel kõikvõimalikud äh, poliitikateemalised arutelud ja ettepanekud peaksid äh, kahtlemata võtma arvesse seda raamistikku, aga samas me peame tähelepanu pöörama ka sellele ülimuslikule küsimusele, et kas see, mida mina teen, toob endaga kaasa rohkem pingeid Euroopa Liidu integratsioonile või võiks see olla abiks hoopis Euroopa Liidu tugevdamisele, niimoodi, et meil oleks võimalik kodanikke paremini veenda selle projekti kasulikkuses, ehk siis kas see aitaks kaasa integratsioonile? ma arvan, et äh, me peame tähelepanu pöörama ka nendele aspektidele, mitte ainult tehnilistele küsimustele, kui me hakkame oma teemale lähenema. ja ma tahaksin nüüd äh, tuua osalejatele kaks lihtsat näidet. mina usun ja ma saan aru, et ka president Schulz usub, et äh, Need äh, poliitilised äh, meistrivõistlused, mida peetakse iga seitsme aasta tagant, ei äh, anna oma panust integratsioonile, liidu tugevdamisele, vaid hoopiski liigu, liidu lagundamisele ja siis pannakse paika, milline liikmesriik võidab, milline liikmesriik kaotab, nagu Euroopa Liit oleks mingisugune Äh, nullpunkti mäng, et kui mina midagi võidan, siis sina midagi kaotad. vähemalt oleks ühel meelel selles osas, et äh, Euroopa Liidus on palju lisaväärtust, aga kogu see protsess äh, varjab seda tõsiasja. nii et meil tuleb üle vaadata äh, kogu see protsess ka sellepärast, et mitte võõrandada kodanikke Euroopa Liidu institutsioonidest veelgi rohkem. kui nüüd rääkida sellest, kuidas äh, meie kodanikke taasintegreerida ja nende suhtumist muuta, siis me peaksime tõsiselt järele mõtlema selle üle, et miks meie kodanikud on hirmul, ärevad miks nad ei usalda ei oma riiklikke institutsioone ega Euroopa Liidu institutsioone. see kõik on äh, suuresti seotud sise- ja välisjulgeolekuga. me oleme silmitsi probleemidega, mis tulenevad äh, rände ja varjupaigakriisi haldamisest ja just selles valdkonnas peaksime välja tulema Euroopa Liidu ühislahendustega, aga ilma piisava rahastuseta me ei saa seda teha. oluline on kaasata siinkohal riiklikud parlamendid ja valitsused niimoodi, et kodanikud lõppkokkuvõttes tunneksid, et nende julgeoleku eest kantakse hoolt ja pidades silmas kõike seda, oleme me hakanud ka oma raportit koostama, mis valmib äh, detsembrikuuks. ja siis me edastame oma raporti institutsioonide, kolme institutsiooni äh, presidentidele. me oleme peaaegu lõpetanud, oleme läbi viinud väga palju konsultatsioone ka teie äh, riiklikes parlamentides, kes on meid külla kutsunud, et arutada mitmesuguseid ideid, oleme kohtunud ka valitsuste esindajatega ja teiste sidusrühmadega. me oleme jõudnud peaaegu lõpule ja ma rõhutan sõna peaaegu sellepärast, et meil tuleb kuulata ka neid, kes lõpuks otsustavad, mida tehakse ja mida ei tehta see äh, nüüd äh, puudutab teid, Euroopa Liidu institutsioone ja ka riiklikke parlamente. meie jaoks on väga oluline, et te räägiksite ausalt ja otsekoheselt oma muredest, ettepanekutest äh, ja siis me saame need üle võtta oma lõppraportisse ma väga lühidalt räägin meie töö sisust. mis on kokku võetud ka kolme panelisti valikus loomulikult me peame alati arvestama sellega, et Euroopa Liidule uue eelarve andmise protsess on selline, mida teab asepresident Georgieva paremini kui keegi teine. ta on sealjuures väga rahulik ja optimistlik. ühesõnaga, see protsess nõuab üksmeelt. meie oleme jõudnud järeldusele, et kui on vaja üksmeelt, siis äh, see ei tähenda, et asi oleks võimatu. liikmesriikidel on võimalus blokeerida, aga nad ei ole kohustatud blokeerima. ühesõnaga kui me anname institutsioonidele ja avalikkusele piisavalt äh, argumente, siis saavad äh, kõik aru, et süsteemi muutmine on kasali-, kasulik. võib-olla osad liikmesriigid äh, tahavad mõnda teistsugust lahendust, natukene teistsuguseid aspekte, siis meil on võimalik lahendusi kombineerida ja siis meil ei ole enam ähm, blokeerivat vähemust, vaid meil on äh, loov enamus, kes soovib äh, paketiga edasi minna. ma loodan, et tänased ja homsed arutelud võimaldavad meil panna paika selge ja ambitsioonika nägemuse Euroopa Liidu tulemik, tulevikuks niimoodi, et me ei suurendaks koormust äh, avaliku sektori eelarvele. nagu ma ütlesin, siis ühe suure liikmesriigi väga autori-, autoritaarne finantsminister võttis sõna sel teemal ja ma usun, et keegi siin saalis ei äh, oskaks ennustada, milline saab olema Euroopa Liidu eelarve viie kuni kümne aasta pärast, see sõltub väga paljudest asjaoludest. igal juhul meie mandaadiks ei ole pakkuda välja eelarve suurust ehk mahtu, vaid äh, me peame välja tulema nende ettepanekutega, mida just teie mainisite, härra president meil on vaja eelkõige suurendada läbipaistvust ja vähendada seda negatiivset suhtumist Euroopa Liidu eelarve kokkupanemisse. ja siis meil on võimalik äh, eelarve kaudu tugevdada Euroopa Liiduga seotud positiivseid aspekte, mis tihtipeale jäävad kodanike ettevõtete eest varju. Need on sellised aspektid, mida märgatakse alles siis, kui neid enam ei ole. näiteks kui rääkida siin ühisturust, siis see on oluline aspekt, mida mainida, me oleme kõik niivõrd harjunud ühisturuga ja olgugi, et me pahandame mõningate tüütute aspektide pärast, mida ühisturg endaga kaasa toob, siis me tihtipeale kaotame silmist ühisturu laiema kasu ja keskendume hoopis sellele, kuidas täpselt arvutatakse, kes kui palju siis lõpuks maksab ja kes kui palju saab aga vähesed äh, seaksid kahtluse alla ühisturu kasuliku mõju kõikidele liikmesriikidele ja siinkohal lisaksin ma juurde, et äh, kogu ühtekuuluvusprogramm on äh, loodud selleks, et aidata liikmesriikidel ühisturgu täielikult ära kasutada ja nüüd on ühtekuuluvuspoliitikaga edasi arenenud ja ta täidab rohkem äh, Euroopa Liidu eesmärke kui lihtsalt eelarve poliitilised ülekanded, aga kui vaadata ka mõningaid mitteliikmesriike, nagu näiteks Norrat, siis Norra osaleb ühisturus ja väga paljudes äh, poliitikavaldkondades ja Norra maksab äh, eelarvesse kaks korda rohkem, kui ta tagasi äh, saab. ja see näitab väga konkreetselt et äh, ühisturul osalemisest äh, saadakse rohkem kasu kui see, mida on võimalik mõõta ähm, netoeelarve vaatenurgast. ja ma ei usu, et äh, Norra on võtnud omale sellised kohad, kohustused lihtsalt äh, teatavatel romantilistel põhjustel või, või soovist olla lähemal Kesk-Euroopale või, või tunda ennast kuidagi lähedasemana Vahemere riikidele. ühisturul mitteosalemine tekitab äh, päris suuri hirme ka ühes äh, praeguses suures liikmesriigis, mis oli üsnagi ühisturu loomise juures ja see riik hakkab nüüd aru saama, et äh, kui nad enam ei ole ühisturu liikmed, siis äh, tasuta see neile kätte ei tule. aga meie töörühm loomulikult selle Brexiti teemaga ei tegele, te kõik saite aru, millele ma vihjasin. ja kui nüüd rääkida Norrast ja väidetavast romantikast, siis äh, Norra mitte ainult ei maksa osalemise eest äh, siseturul ehk ühisturul vaid Norra võtab üle ka kõik äh, siseturuga seotud äh, õigusloome, olgugi et tal ei ole õigust samas aidata kaasa nende õigusaktide loomisele. ja see peaks tõstma ka meie teadlikkust äh, selles osas, mis meil on ja mida meil ei ole ja see peaks panema mõtlema neid, kes võib-olla ei mõelnud nii hästi järele, enne kui nad teatavad otsused tegid. ja lõpetuseks. ma ei taha nüüd äh, julgeoleku kohta midagi rohkem öelda, president Schulz seda juba ise mainis, igal juhul meie oleme veendunud, et äh, mitte kõiki vastuseid ei leia me ähm, kulude poolelt, väga palju lahendusi on meil ka sissetulekute poolel ja see on jäänud tähelepanu alt välja. me saame arendada äh, või välja töötada selliseid omavahendeid, mis arendavad poliitikaid edasi, mitte ainult ei tegele ähm, rahastamiskülje tagamisega ja see, et ka äh, oleks Euroopa Liit ka meie kodanikele arusaadavam, kui mitte nauditavam. mitmetes valdkondades oleme me täheldanud selliseid äh, ressursse, näiteks äh, finantsstabiilsus, äh, võitlus maksude eest kõrvalehiilimise vastu, finantstehingumaks, ähm, samuti võitlus kliimamuutuste vastu, süsinikumaks, äh, heitkogustega kauplemise süsteem, samuti äh, võimalus, et riiklikke kütuseaktsiise oleks võimalik osaliselt äh, kasuta omavahe, kasutada omavahenditena, nii nagu pakkus välja Saksamaa rahandusminister sellised äh, sissetulekuallikad loomulikult ei muudaks seda fakti, et ähm, fiskaalpädevus jääks Euroopa Liidu liikmesriikide tasandile. meil ei oleks tegemist Euroopa Liidu maksudega, nagu tihtipeale valesti väidetakse. Neid makse kogutakse endiselt riiklikul tasandil. aga siis me saaksime välja pakkuda, et osa nendest äh, maksudest äh, kantakse Euroopa Liidule üle Euroopa Liidu äh, omavahenditena ja see vähendaks surveid äh, riiklikele eelarvetele. me kuulame nüüd hea meelega kõiki sõnavõtte teie poolt, eriti hea meelega kuulame riiklike parlamentide esindajaid, keda ma veel kord tugevalt tervitan ma olen äh, veendunud, härra president, et äh, väga suureks väärtuseks meie konverentsil on see, et äh, professor Sapi on nõustunud olema esimese paneeli moderaator. ta on tegelenud tugevalt Euroopa integratsiooni küsimustega. ma mäletan elavalt seda, kuidas ühel pühapäeva pärastlõunal äh, Andres Apir tuli Euroopa Komisjoni, mille liige ma siis olin ja koos äh, oma kolleegidega tegi meile selgeks, kuidas peaks Euroopa Liidu eelarve tulevikus loogiliselt äh, välja nägema. Andrei Sapir on äh, väga kogenud kolleeg selles valdkonnas ja ta kindlasti juhib meid äh, oskuslikult äh, läbi selle teema, mul on väga head meel, et ta on äh, võtnud esimese paneeli juhtimise enda õlule, suur tänu! Just stay in touch with me, meet tomorrow for the closing. No, no, no. May I already, sorry, may I already invite võiks juba paluda, et paneeli liikmed tuleks, esimese paneeli liikmed tuleks ja istuks äh, siia juhatuse toolidele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 if I may ask for palun nüüd, et kõik äh, pööraks mulle natuke tähelepanu, kõigepealt mõned sissejuhatavad sõnad. tahaksin kõigepealt tänada kõik äh, kolme vastuvõtvat institutsiooni, Euroopa Parlamenti, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu. loomulikult ka sooviksin tänada meie kõrgetasemelise töögrupi äh, Eh, juhatajat eh, selle eest, et nad usaldasid mulle auväärse ülesande meie eh, kohtumist juhatada. kõrgetasemelise töörühma esindajad juba rääkisid sellest, mis ootused on meie tänasele arutelule. me kõik peame leidma lahenduse keerulistele probleemile, mis on samas äh, väga väärikas küsimus, mida arutada. ja Euroopa Parlamendi president ütles juba, et kus me oleme Euroopas, millised on väljakutsed ja milliseid ehm, lahendusi pakub äh, Euroopa Liidu eelarve ja kuidas ta saaks oma ülesandeid paremini täita. mulle paluti äh, praegust arutelu juhatada. põhimõtteliselt tähendab see seda, et ma lihtsalt äh, lihtsustan teie tööd, nagu seda ütles ka parlamendi president. me peaksime siin eelkõige praegu kuulama, kuulama paneeli liikmeid ja samuti ka äh, liikmesriikide parlamentide liikmeid, seda loomulikult eelkõige ja ka Euroopa Parlamendi liikmeid, kes on näidanud üles väga suurt huvi selle teema vastu, sest nad äh, on äh, eelarvekomisjoni liikmed või tunnevad huvi eelarve vastu. tahaksin lühidalt selgitada nüüd, äh, millised on tänased mängureeglid selleks, et arutelu toimuks võimalikult sujuvalt. selle kahe päeva jooksul meil on kolm paneeli ning äh, ka äh, komisjoni asepresident äh, esineb omapoolse sõnavõtuga ja sellele järgneb paneel, kus kõik osapooled, kolm institutsiooni ning kõrgetasemelise töörühma esimees võtavad kokku selle, mille me kokku, võtavad kokku selle, mida me kuulnud oleme ja esitavad oma järeldused. kolm paneeli, neli kõnelejat. igas paneelis kaks äh, kõnelejat äh, on rahv-, liikmesriikide parlamentidest ja kaks jällegi kõrgetasemelisest töörühmast. ning äh, kõigepealt saavad sõna kõnelejad liikmesriigi parlamentidest ja siis saavad sõna kõrgetasemelise töörühma esindajad. kõneaeg on üsna lühike viis minutit. ja tuled hakkavad äh, vilkuma, mis näitavad äh, kõneaega, pärast seda loomulikult avame arutelud ja anname sõna parlamendiliikmetele nii liikmesriikidest kui Euroopa Parlamendist, et nad saaks oma küsimusi esitada. Teie laudadel on kõnekaardid ja need on nii eh, praegusele istungile, eh, praeguse paneeli jaoks kui ka järgmise paneeli jaoks, et eh, taotleda kõneaega ning loomulikult on kõigil võimalus sõna võtta. igatahes on loomulikult vaja mõelda selle peale, et kõneaega on kaks minutit võime seda kõneaega muidugi eh, ka pikendada või lühendada vastavalt sellele, kuidas koosolek edasi areneb. tahaksin rõhutada ka seda, et eh, praegune koosolek on avalik, ehk siis kõik see, mis eh, siin öeldakse, mitte ei kanta ainult protokolli, vaid seda kantakse ka üle ka internetis. nii et palun võtke seda arvesse Äh, ärgem unustagem ühtlasi ka seda, et siin äh, saalis istub ajakirjanik. me oleme natukene ajast maha jäänud ja ajakava on üsna tihe, päevakord on üsna tihe. meil on kaks paneeli ning ma tahaksin rõhutada, et vaheaega ei ole kahe paneeli vahel. nii et äh, teeme pan-, paneeli, esimese paneeli töö ära ja siis algab kohe teise paneeli töö. kella neljast kella viieni Eh, pakutakse eh, saa-, eh, saalist väljaspool suupisteid, kui keegi väga näljaseks läheb ning ma nüüd alustan siin oma tööd ja alustagem siis esimese paneeliga, mis räägib Euroopa Liidu eelarve rollist. kuulsime, mida ütles äh, parlamendi president, mida ütles kõrgetasemelise töörühma eh, juhataja. Eh, ja meie räägime praegu sissetulekute poolest. väga õigesti ollakse aru saanud, et nii tulusid kui kulusid tuleb arutada üheskoos, kui üritame suurendada sissetulekuid tuleb äh, vaadata ka seda, kuidas äh, kulude pool ennast üleval peal, ühte ilma teiseta ei saa ja siin ei ole nagu seda, siin on see muna ja kana küsimus kõik äh, koos. nii et väga mõistlikult me alustame Euroopa eelarve rollist ja pärast seda teises paneelis arutame eh, Eh, juba eh, teist olulist küsimust, eh, mis puudutab uusi sissetulekuallikaid Euroopa Liidu jaoks. niisiis, nagu ma ütlesin, neli sõnavõtjat, neli panelisti ja kõigepealt anname sõna härra Mölderile, kes külastab meid Hollandi esindajate kojast. ta on Euroopa Asjade Komisjoni liige ja seda kahe tuhande kümnendast aastast, teisena saab sõna Giorgio Tonini, kes on ähm, Itaalia senati eelarvekomisjoni esimees ja seda kahe tuhande esimesest aastast on ta Itaalia senatis. pärast seda saavad sõna kaks kõrgetasemelise töörühma liiget, kõigepealt äh, Daniel Dajanu, kes on majandusprofessor Bukurestis aga tal on mitu ametit. ta on ka endine Rumeenia rahandusminister ning viimasena, kuid sugugi mitte kõige vähem tähtsana, saab sõna proua Šimunite, kes on samuti kõrgetasemelise töörühma liige ning tema liidu, Leedu panga eh, juhatuse liige ning samuti endine finantsminister, seega siis äh, väga kõrgetasemeline paneel ja kuulame, ootame suure huviga teie tarkusõnu, härra Mülder. annan me teile kõigepealt sõna ja teil on viis minutit kõneaega, ärge seda palun unustage. Thank you for organizing this uh,, this conf-. suur tänu selle konverentsi korraldamise eest, suur tänu selle eest, et andsite võimaluse olla mul selle paneeli liige. ma olen väga tänulik selle eest, et uh, kutsusite kohale Euroopa liikmesriikide parlamentide esindajaid, kes on, kellel on oluline roll Euroopa eelarve koostamisel. kui me eelarvet koostame, peab mõtlema kõigepealt selle peale, mida soovime saavutada. soovime tõhusamat Euroopa Liitu, peame mõtlema selle peale, mida ta peaks ja mida ei peaks tegema. ma just mõtlesin selle peale, et äh, et äh, tegemist on raskete küsimustega ja vastused on kindlasti väga äh, mitmepalgelised, aga ehk mõnes küsimuses suudame ka kokku leppida. minu arusaamist mööda praeguse euroskeptitsismi varjus peab Euroopa näitama oma võimekust üles, näidatakse, et Euroopa suudab lahendada suuri piiriüleseid probleeme, mida ei ole liikmesriikidel üksinda võimalik lahendada. see tähendab näiteks äh, ka leida lahendusi immigratsiooniküsimustele. me oleme selle algust kõigest näinud, aga kui vaatame Aafrika elanikkonda, mis aina kasvab, näete, näeme, kui suures vaesuses seal elatakse ning äh, halvimal äh, juhul tähendab see, et äh, vaesusest üritatakse Euroopasse põgeneda. teine küsimus puudutab välispiire. meil ei ole võimalik lubada Euroopas vaba liikumist, kui me ei suuda oma välispiire kontrollida lisaks sellele oleme näinud ka Euroopas viimasel ajal mitmeid terrorirünnakuid ja nende ärahoidmiseks tuleks Euroopa, peaks Euroopa riigid rohkem koostööd tegema, see aga maksab raha. tulgem nüüd eh, kulude juurde. kui neid vaatame, siis eh, tekib küsimus, kas eh, nad on kooskõlas Euroopa Liidu tulevaste prioriteetidega. ühtne põllumajanduspoliitika mis moodustab nelikümmend protsenti Euroopa Liidu eelarvest, on kõige suurem kuluallikas, kuid küsimus on selles, kas seda pole liiga palju, kas seda raha kulutatakse nutikalt. kuidas on meil võimalik niimoodi suurendada innovatsiooni ja konkurentsivõimet? meil on nüüd otsese sissetulekuallika toetused, kuid eh, samas eh, põllumehed peaksid eh, teadma eh, seda, kuidas põllumehed peavad teadma, kuidas eh, toetust saada, samas peavad nad oma sissetuleku endale ise teenima. Eh, põllumajandus võtab suure osa endale Euroopa eelarvest praegu. peaksime sellise summad suunama eelkõige kõige vaesematele riikidele, muidu hakkab, asub, hakkab raha lihtsalt öö, kasutult ringlusse eh, sisenema. küsimus on nüüd selles, kuidas on võimalik kokku hoida. Euroopa institutsioonid peaks selles valdkonnas olema, eh, peaks olema eh, eeskujuks, näiteks Euroopa Parlament, ma kuulsin, et ta soovib endale autojuhtide teenustust, see on väga väike asi, aga seegi tähendab kulusid. ning siis veel netobilanss. peale Eh, meie, meie eh, meie eh, uurimuste kohaselt hakatakse sellest rääkima kohe, kui finantsotsuseid hakatakse langetama. aga kokkuvõttes, mis, mis sellise instinkti tekitab, selle tekitab tõhususe puudus, regulaarsuse puudus kuludes kui need kolm ei ole korras, siis vaadatakse Euroopa Liidu eelarvet endiselt kui äh, raha kulutamist. see aga äh, toob kaasa suureneva äh, euroskeptitsismi, sest ei ole kuidagi kasulik Euroopa imidžile, kui on selliseid äh, Eh, lennujaamu, mida finantseerib Euroopa Liidus, eh, mida ei kasutata nagu Ciudad Realis Hispaanias, eh, miljonid eurod läksid seal raisku. samuti Euroopa Parlamendi kaks koht-, tegutsemiskohta, ma tean, sellest ei taheta rääkida, aga iga kord, kui ma räägin Euroopa Liidust, küsitakse minu käest, miks on vaja Strasbourgis käia? miks on vaja kahte Äh, kohtumiskohta, tegutsemiskohta ning seda võib öelda ka, ka äh, muude kulutuste kohta, näiteks Euroopa Kontrollikoda äh, tundub, et ta ei anna positiivset kinnitavast avaldust mitte kunagi. mina liberaalina ei armasta suuri eelarveid ei kohalikul tasandil Eh, riik, eh, riigi tasandil ja ka Euroopa Liidu tasandil. arvan, et peaks eh, olema võimalikult väike eelarve, mis aitaks kaasa, aitaks edasi viia ka netomaksjate arutellu ja aitaks paremini koostada mitmeaastast finantsraamistikku. peale selle on, on veel vaja arvesse võtta, et paljudel liikmesriikidel on suur riigivõlg kaelas mina oleksin eh, ka selgema eh, eelarveprotsessi eh, poolt, millel oleks konkreetsed tähtajad ja samuti peaksime rääks, rääkima ka hilisematest kontrollidest ja tagasimaksetest. see, siin on selline sõnakasutus nagu old for new ehk siis vanade kulude eest uute sissetulekutega praegusel hetkel, kui vähe, vahendid on vähesed, tuleb teha selgeid valikuid. mis puudutab nüüd eelarve sissetuleku poolt, praegune süsteem, nagu seda juba öeldud on, on väga keeruline, väga ülepolitiseeritud ja väga tehniline. lisaks sellele eh, liikmesriigide panused muudavad kogu selle asja väga ettenägematuteks ja sellega on seoses ka paljud äh, Hollandi esile kerkinud eurovastased äh, tunded. nüüd maksundus. minu partei arvab, et äh, et maksuküsimused langevad liikmesriikidele suveräänsuse, sellega tegelevad riigid oma, langetavad oma suveräänseid otsuseid. kui see ei kõla eriti veenvalt, siis tahaksin öelda, et Euroopa Liidus Eh, elanikud ei toetaks Euroopa Liidu maksusid, see muudaks Euroopa Liidu kuidagi populaarsemaks, ehk siis eh, soo-, soovime, eh, et meie raha eest tõesti midagi vastu saaksime, sest me soovime sellist Euroopa eelarvet, mis ka Euroopa rahva jaoks toimiks. aitäh, härra Mölder, nende selgete sõnumite eest ja järgmine kõneleja härra Tonini, palun. aitäh, härra esimees. ma arvan, et Euroopa Liidu kulutuste põhiprobleem on ilmselge. jah, meil on selgelt näha Euroopa Liidu eelarve numbrid ja teiselt poolt see, mida selle eelarvega tehakse ja saavutatakse meil ei ole mitte ainult Euroopa Liidu eelarve, meil on ka liikmesriikide eelarved. pea nelikümmend viis protsenti rohkem on meil äh, rahva kogutulu eelarves kui näiteks USA eelarves. ja tegelikult kahe tuhande kaheksandast aastast on meil probleemid, majanduskasv on madalam ja sellegipoolest juba mitmeid aastaid oleme me olnud äh, probleemides. meie majanduskasv on väiksem kui USA-s, aga avaliku sektori kulutused on sellegipoolest liiga suured ja see on endaga toonud kaasa äh, Äh, erinevuste suurenemise liikmesriikide vahel. samamoodi on suurenenud vaesus selle kõrval avaliku sektori kulutused Euroopa Liidus on kõrgemad kui ülejäänud äh, maailmas ja ikkagi me ei saa tagada kodanikele seda, mis on nende jaoks kõige tähtsam, nimelt julgeolekut jah, tegemist on küll esialgsete andmetega, aga uuring näitab, et me ei saa jätkata vanamoodi meil ei ole võimalik eh, praeguste kulutustega tagada võimalikult väikese summa eest võimalikult suurt lisandväärtust. seda ka sotsiaalse ühtekuuluvuse tagamiseks. Euroopa kodanikud pööravad üha rohkem Euroopa Liidu institutsioonidele ja poliitikale selga. samamoodi ka tegelikult liikmesriikide valitsustele ja see näitab, et äh, maksustamise ja esindatuse vahel on suur lõhe. see kõik toimub äh, väga erinevatel tasanditel kogu Euroopa Liidus. ja just sellepärast on väga tähtis, et me äh, praegust äh, eelarvesüsteemi põhjalikult reformiksime. ja see reform peab hõlmama nii Euroopa Liitu kui ka liikmesriike. väga tähtis on ka riiklike parlamentide esindajad kaasata, sest tegelikult me räägime ju praegu siin Euroopa kodanike rahast meie parlamentaarne kogemus näitab, kui raske on reformida avaliku sektori kulutusi. eriti kui see mõjutab ka maksustamist. ei ole võimalik lihtsalt uusi kulutusi lisada, vaid väga tähtis on äh, vanad kulutused asendada uute kulutustega, täpselt samamoodi nagu ka vanad sissetulekuallikad uutega ja reformi puhul on muidugi tähtis ka avaliku sektori kulutuste vähendamine jah, muidugi on see vastuoluline protsess äh, kõikidel tasanditel, kõikide osapoolte vahel. seda on ka väga hästi Euroopa Liidus tunda, sest riiklikud huvid on muutunud üha tugevamaks ja on näha tegelikult, äh, et riiklikes parlamentides on võimalik konflikte ületada, kui mõeldakse keskpikas perspektiivis ja kui kaasatakse kõik osapooled. ja meil on vaja leida tasakaal selle vahel, mida ühelt poolt nõutakse ja üldise heaolu äh, vahel teiselt poolt, mida tuleb siis ka muidugi alati kaitsta. ja just sellepärast on meie ja Euroopa Liidu institutsioonide ülesanne äh, kõrgetasemelise töörühma abil leida keskpikaajaline lahendus äh, Euroopa rahastamisprobleemile. ja muidugi tuleb keskenduda omavahenditele, mis on paika pandud lepingu artiklis kolmsada üksteist kuid see tähendab seda, et meil tuleb ka üleüldiselt tegeleda Euroopa Liidu eelarve ülesehituse ja ka liikmesriikide eelarvete ülesehitusega. ja tuleb leida ka kokkuleppeid keskpikas perspektiivis. ja siin jällegi tuleb julgelt hakata rakendama lähimuspõhimõtet seda lähimuspõhimõtet on siiamaani ikka ja jälle rikutud. on näha, et Euroopa Liit äh, sekkub liiga palju valdkondadesse, eh, mis peaksid olema liikmesriikide pädevuses. ja teiselt poolt, liikmesriigid ei ole tihti ka põhimõttelistes küsimustes võimelised reageerima ja vastuseid probleemidele saab leida ainult Euroopa Liit, aga samas Euroopa Liit ei saa seda teha, sest tal ei ole ei pädevust ega ka vahendeid. nii et keskpikas perspektiivis on äh, tähtis üle vaadata Euroopa Liidu kulutused ja teha seda lähtudes lähimuse põhimõttest. kui me seda teeme, jõuame me ka riiklike äh, kulutuste ja föderaalsete kulutuste äh, kvantitatiivse tasakaalustamiseni. tegin siin juba võrdlusi USA-ga. näiteks USA-s viiskümmend protsenti Äh, ku-, otsustab kulutuste üle föderaaltasand ja viiskümmend protsenti äh, osariigid. Euroopa Liidus on meil aga probleeme palju rohkem, sellepärast et omavahendid äh, moodustavad kõigest ühe protsendi. me peaksime rääkima fiskaalvõimekusest Euroopa Liidul puhul ja meil tuleb poliitilisi äh, ülesandeid ühendada Euroopa Keskpanga poliitiliste otsustega selleks, et majanduskasv uuesti äh, käima lükata. me peame olema oma poliitikates ka paindlikumad. Äh, mõtlen siin nii kasvu kui ka, majanduskasvu kui ka stabiilsuspakti, aga ka fiskaalkokkuleppe peale meil on vaja majandus käima lükata ja olukorda tööturgudel paremaks muuta. aitäh teie sõnavõtu eest ning ma annaksin nüüd sõna Daniel Dajanule, kes on samamoodi kõrgetasemelise töörühma liige. lugupeetud daamid ja härrad, tere päevast! kõigepealt ma sooviksin tänada kõiki komisjoni, parlamendiliikmeid, nõukogu esindajaid võimaluse eest äh, äh, osaleda selles äh, töös. väga tubli mehega, kelleks on Marju Monti. I don't, I don't want to say platitudes, but I will say from the very beginning. ma ütlen kohe alguses midagi, mis on täiesti iseenesestmõistetav. Euroopa Liitu süüdistatakse kogu aeg. aga tegelikult on Euroopa Liit oma väärtuste eh, pehme võimuga tegelikult ka suureks lisandväärtuseks. ja ei ole see ei ole üllatav, me räägime siin Euroopast äh, ja meil on tegelikult siin veel riike, mis soovivad liituda. nii et mulle tegelikult tundub, et me ei saa piisavalt hästi aru, kui väärtuslik Euroopa Liit on nii ajaloolises perspektiivis kui ka tuleviku jaoks. Brexit, äh, see lahkumine Läheb arvatavasti kergelt, sest Ühendkuningriik on väga tähtis nii Euroopa kui ka meie majanduse jaoks. samal ajal euroala tähtsus kogu aeg suureneb, nii et me ei saa rääkida Euroopa Liidu eelarvest, eirates euroala. ja tegelikult ka seda äh, euroala finants- ja fiskaaljõudu. meil on vaja hädasti Euroopa Liidu eelarvet, sest see on paika pandud mitmeks aastaks ette. president Schulz, esimees Monti mainisid seda ka ja Euroopa Liidu eelarvega jätkatakse avaliku teenistuste äh, teenuste pakkumist. mäletan kohtumist äh, liidu kantsler Merkeli, president Hollande ja peaminister Rentsi vahel Itaalias äh, mõned päevad tagasi ja liidukantsler ütles, et Hispaania ja Itaalia ei ole üksi piiride kaitsmisel. piiride kaitse on suurepärane näide Euroopa tasandil pakutud avalikust teenusest ja ma tõesti hindan seda tööd, mis tehakse saalist räägitakse mikrofonita ja, ja ma mainisin kohtumist Itaalias, ütleb kõneleja, mitte Kreekas. kui seda, kui piiride kaitset ei tagata, siis äh, tegelikult äh, seisab ka Kreeka suurte probleemide ees, kui hakkavad äh, Türgist tulema pagulased. nii et tegelikult Euroopa tegeleb väga tähtsate küsimustega, Euroopa Liit annab konkreetseid vastuseid. Äh, proua volinik äh, Kristalina Georgieva räägib teile kohe kindlasti, kui raske oli leida vahendeid Türgi äh, kokkuleppe täitmiseks olukord on irooniline, ajad on rasked, mitte ainult eurokriisi pärast ja et Euroopa valitsemisega on probleeme meil on siin tegemist äh, tõesti stagnatsiooniga, demograafiliste probleemidega. Need probleemid ei ole tabanud mitte ainult Euroopat, vaid ka USA-d ja meil ei ole piisavaid juhtimisvõimekust, aga sellegipoolest on meil vaja rahastada Euroopa Liidu eelarvet. jah üleüldine lähenemine on õige. me ei saa rääkida rahastamisest ilma kulutusteta. ja siin on tõesti vastuolulised arvamused, aga me peame kärpima kulutusi. mu aeg hakkab lõppema aga Euroopa Liitu tuleks vaadata kooskõla, Euroopa Liidu eelarvet tuleks vaadata koostöös liikmesriikide eelarvetega. meil on siin saavutada sünergiaefekte. Äh, kui me kasutame tõhusalt äh, riiklikke vahendeid ja ühendame need Euroopa Liidu vahenditega, siis meil on võimalik palju rohkem saavutada siin on kohal rahvasaadikud nii liikmesriikidest, äh, liikmesriikide parlamentidest kui ka Euroopa Parlamendist ja ma loodan, et me leiame siin lahendused selleks, et kaitsta Euroopa Liitu, seda, mis on meie jaoks tähtis ja hea, tagada meie heaolu, säilita seda ja mitte kasutada, kaotada seda pehmet võimekust. meil tuleb tegeleda pagulasküsimusega, võidelda terrorismi vastu me peame parandama luureteenistuste informatsioonivahetust, seda kõike tuleb rahastada Euroopa Liidu tasandil. Euroopa Liit peab pakkuma neid avalikke teenuseid, mida on hädasti vaja. aitäh, et andsite mulle võimaluse täna siin sõna võtta. ja väga tore oli kohtuda ka Euroopa Parlamendis oma varasemate kolleegidega. Thank you uh,, thank you very much uh, for this uh,, this statement. suur tänu selle sõnavõtu eest. ja nüüd äh, proua Šimonite, palun. suur tänu ka minu poolt selle võimaluse eest äh, siin täna teie ees kõneleda. kui me tahame midagi Euroopa Liidu eelarve osas äh, paremaks muuta, siis tuleb riiklikke parlamente niivõrd palju kaasata kui võimalik lõppude lõpuks äh, ei peeta arutelusid mitte Brüsselis, vaid meie koduriikides. endise rahandusministrina tahaksin ma siinkohal öelda, et äh, paljud kodanikud ei äh, mõista, kuidas kulutatakse raha nende riigi siseselt, näiteks minu äh, koduriigis äh, olid inimesed pikka aega arvamusel, et äh, suurem osa rahast läheb adminkuludeks ja kaitsekuludeks, kuigi tegelikult on olukord hoopis vastupidine. ja seda vähem mõistavad inimesed seda, mille peale kulub Euroopa Liidu eelarve ja kuidas see eelarve üleüldse moodustatakse. seega on võimalik kogu seda arutelu sisepoliitilistel eesmärkidel vägagi hästi ära kasutada ja Euroopa Liidu eelarvest võib äh, üsna kergesti saada selline peksupoiss riiklik eelarve ja Euroopa Liidu eelarve, need on põhimõtteliselt äh, sarnased äh, finantsvahendeid ambitsioonide eesmärkide saavutamiseks, ülesannete täitmiseks. kui me paneme paika ülesanded, mida Euroopa Liit äh, soovib täita, eesmärgid, mida soovib saavutada, siis äh, jah, ajalooliselt on äh, väga suur rõhuasetus ühtsel põllumajanduspoliitikal, osadele see meeldib vähem, teistele rohkem, siis äh, on meil ühtekuuluvuspoliitika, osad leiavad, et see on raha raiskamine. mina olen pärit riigist, mis saab palju toetust ühtekuuluvusfondist ja seetõttu ma loomulikult ei ole negatiivse lähenemisega nõus, aga neid rahasid võiks kasutada tõhusamalt, nii et need tooksid endaga kaasa rohkem lisaväärtust samas on uued väljakutsed, uus reaalsus, digitaliseerumine, integreerumine mitte ainult äh, siseturul, vaid ka energiaturul, meil on äh, rändega seotud teemad, terrorism ja loomulikult kõik need uued poliitikad, uued ohud ja olukorrad on äh, sellised äh, mis vajavad äh, rahastamist, kui Euroopa Liit tahab seal oma sõna sekka öelda. riiklikul tasandil on küll äh, olukordi, kus on äh, ambitsioonid, aga ei ole piisavalt rahastust ja sama võib tekkida Euroopa Liidu tasandil, kus äh, on äh, situatsioon siis, kus äh, liikmesriigid mingi poliitika elluviimiseks, kui nad teeksid seda igaüks eraldi, kuluks rohkem raha kui siis, kui nad teeksid seda Euroopa Liidu tasandil koos. eelarvel on erinevad äh, rollid Euroopa Liidu poliitikate elluviimise tagamine, seda esiteks Euroopa Liidu perspektiiviks. aga liikmesriikide vaatenurgast võib Euroopa Liidu eelarve olla ka midagi sellist, mis pakub äh, avalikke hüvesid, mõned teised riigid äh, võib-olla näevad Euroopa Liidu eelarvet äh, raha raiskamisena ja siin me jõuamegi äh, kõikide nende klišeede juurde, mida me tavaliselt äh, kasutame, kui me räägime Euroopa Liidu eelarvest. ühesõnaga, väga oluline on mitte ainult äh, ideid reformida, vaid tuleb reformida ka seda, kuidas neid ideid müüakse kodanikele kes äh, praegusel hetkel äh, ei äh, mõista Euroopa Liidu eelarve kulutamist, eriti riikides, kus kodanikud arvavad, et nad maksavad palju rohkem, kui nad saavad, kuigi et arvutused näitavad, et selline lähenemine on suhteliselt vale või eksiteele juhtiv ja kohe lõpetan oma sõnavõtu. ka Eurotsoonis mõeldakse järele selle üle, milline on nende fiskaalvõimekus. ja me peame siin pöörama tähelepanu sidususele Euroopa Liidu rolli vahel ja Eurotsooni fiskaalvõimekuse vahel sellele aspektile tuleks kindlasti tähelepanu äh, pöörata ja tuleks äh, tagada, et siin oleks äh, tasakaal Euroopa Liidu majanduse huvides. suur tänu! tänan kõiki kõnelejaid, keda oli kogu neli, tänan neid sisukate sõnavõttude eest ja selle eest, et nad pidasid kinni oma kõneajast me oleme nüüd käesolevaga katnud juba päris mitmeid äh, teemasid, oleme kuulnud nelja erinevat arvamust, kohati need arvamused kattusid, kohati nad lahknesid, see on täiesti äh, lubatud. minu poolt veel paar sõna, enne kui ma annan sõna esimesele küsimuse esitajale me kõik äh, teame, et Euroopa Liidu eelarve muudutab äh, väga väikese osa kõikidest avaliku sektori kuludest Euroopa Liidus, ainult umbes kaks protsenti suunatakse Euroopa Liidu eelarvesse sissejuhatavas sõnavõtus ütles meie töörühma esimees, et meie mandaadiks ei ole arutleda sel teemal kas, kas üks protsent on piisav järgmise viie või kahekümne aasta jooksul. see küsimus laheneb aja jooksul. praegu me peame lähtuma sellest, mis meil on. nii et äh, kulude poole pealt äh, tuleks loomulikult rääkida sellest, äh, milline on Euroopa Liidu lisaväärtus, kuidas kulutada seda raha paremini, millised on need Euroopa Liidu äh, avalikud hüved, millesse inimesed usuvad ja mille puhul saab kindlalt väita, et Euroopa Liidu tasandil äh, saab neid paremini ellu viia kui riiklikul tasandil. meil mainiti siin juba rändeküsimust, julgeoleku küsimust, kõik on äh, toonud neid äh, siin elava näitena avalikest hüvedest, aga on kindlasti ka teisi valdkondi, mida me võiksime mainida. nii et need on siin nüüd need öö, põhipunktid ja kindlasti kajastuvad ka selles arutelus, mis meil nüüd algab. ja esimeseks äh, küsimuseks annan sõna härra Savarile. suur tänu. mina esitan Prantsuse Rahvusassambleed, nagu ka minu kolleeg äh, Martin Freud, ma tahaksin rääkida prantslastele murettegivatest küsimustest peale tehnilise aspekti, ehk siis eh, kuidas meil eh, on võimalik eh, jätta endale manööverdamisruumi, kuidas aidata noori, kuidas finantseerida koostööprogrammi Türgiga immigratsiooniküsimustes, need on väga otsest tulevikku puudutavad küsimused, kui peale selle tahaksime öelda ka seda, et oleme harjunud sellega, et äh, kriisid äh, tekitavad Euroopas segadust ja kahe tuhande kaheksandal aastal oli seda näha just valitsusvahelisel tasandil. Äh, tahaksin teada, võttes arvesse, et praegu valitsusvasendisel tasandil on suured ebakõlad ja seda oleme juba kriisi algusest saadik näinud ning Prantsusmaal on tekkinud küsimus selle kohta, et kas on äh, Äh, äh, kas on mõeldud, kuidas äh, peaks vastama praegusele olukorrale Euroopa ähm, eelkord, eelarve, kuidas praeguse olukorrani ollakse jõutud Euroopa eelarvega. Euroopa on kriisi sattunud ning peame seega endale esitama struktuurilisi küsimusi, mitte ainult konjunktuurilisi küsimusi. ning teine küsimus, ma tahtsin küsida, et äh, selline tunne on, et Euroopa eelarve, isegi kui kasu, selle kasutusmeetod on legitiimne ja võib-olla isegi teatud määral huvitpakkuv, on Euroopa võimetu äh, reageerima praegustele äh, probleemidele, näiteks äh, ütleme põllumajanduspoliitika. kui kõik läheb hästi, siis on jätkub kõik vanas vaimus edasi, aga kui tekivad probleemid, siis ei osata neid lahendada. ning äh, praegusel hetkel on niimoodi, et äh, meil äh, on selline vahend, mis ei ole reguleerimiseks mõeldud ähm, ja see tähendab seda, et et igal aastal saadakse toetusi isegi siis, kui saak on rekordiline ja need, kellel on probleemid, need jäetakse kõrvale ning kokkuvõttes on see niimoodi, et kõik see, mida Euroopa Liit, kohalikud omavalitsused ja riik maksavad, on kaheksateist miljardit toetusi, kuid samas eh, on põllumehed endiselt raskustes ning eh, peaks ju kuidagi muutma poliitikasuuniseid. aga meile öeldakse ei, meil on seitsmeaastane finantsraamistik, mis on meile teatud suunised ette nähtud ja sellest kõrvale kalduda ei saa ning äh, vabandust, et ma nii pikalt räägin, aga minu meelest see on pisut häbiks äh, eelarvele ja see tekitab tõsiseid muresid. suur tänu, härra Savary äh, Prantsuse Rahvusassambleest. järgmine kõneleja on härra Paluaras Kreeka parlamendist. Γεια σας επιτέλους ε, μια συζήτηση από εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Lõpuks on meil arutelu, kus on koos äh, riiklike parlamentide esindajad ja räägivad Euroopa Liidu eelarvest. daamid ja härrad, ma ilmselt ei liialda, kui ma ütlen, et siin on meil tegemist aruteluga Euroopa Liidu tuleviku teemal kas te arvate, et Euroopa Liidu tulevikku peaksid kujundama kakskümmend kaheksa raamatupidajat või mõnede riikide raamatupidajad? ma räägin siin raamatupidajatest, kes arvavad, et see on nagu mingisugune lapsemäng. ja siis äh, lõppude lõpuks on meil äh, kaotajad, kes äh, lihtsalt äh, tõmbasid lühema tiku ja nemad on siis äh, need nõrgemad. me räägime siin põhimõtetest, ühtekuuluvusest, õiglasest majanduskasvust, aga tundub, et me lihtsalt äh, mainime neid põhimõtteid, aga ei jõusta neid, kui vaadata, milliseid kärpeid on tehtud kultuuri, hariduse, teadusuuringute valdkonnas, kuidas me võitleme vaesuse vastu, kas me üldse hoolime, kuidas me aitame neid liikmesriike, kes on silmitsi äh, täiesti äh, meeletute sisserändajate massidega kas äh, me teeme seda ka raamatupidamistrikkide kaudu? Euroopa Liit on endiselt kriisis, erinevalt näiteks USA-st, kus kriis algas samal ajal. kuidas toetada neid riike, mis on saanud suurema hoobi? daamid ja härrad, lõpetuseks. kuidas äh, me kasutame ära olemasolevaid finantsvahendeid, kas äh, me vaatame neid raamatupidamislikust vaatenurgast või sotsiaalpoliitilisest äh, vaatenurgast. me ei räägi siin ainult raamatupidamisest, vaid äh, ka lepingute kaitsmisest. Saksamaal on SKT ülejääk kaheksa protsenti, mis läheb ka vastuollu lepingutega. mida me selle kohta ütleme? mina olen arvamusel, et äh, halvim on veel ees ja meil tuleb neid exiteid veelgi rohkem. For your, for your remarks. suur tänu ka selle sõnavõtu eest. nüüd äh, annan sõna ühele Euroopa Parlamendi liikmele proua Isabel Tomale. tere kõigepealt sooviksin ma tänada eh, president Montit, eh, kes eh, selle algatusega tänane konverents korraldada kõigepealt lagedale tuli. ning ja kahjuks praegu juhatuse mikrofonid on avatud, mistõttu kõnelejat on väga halvasti kuulda tõlkide jaoks kuna eh, ühtsuspoliitika on jäänud siin küsimärgi alla seatud, tahaksin siiski meenutada, et Euroopal on praegusel hetkel tohutu eh, suure investeerimisvajadus, eh, vajadus, vajadus meil, äh, me oleme otsustanud investeerida kaheksasada miljardit, mis pole sugugi mitte väike summa ning teiseks äh, on see ka äh, võimalus ülevalt poolt üritada võrdsemasse olukorda sättida Euroopa erinevad piirkonnad ja see on lahutamatu osa meie ühtsest Euroopa projektist. kokkuvõttes sooviksin öelda seda, et prantsuse keeles on selline vanasõna, et, et kes tahab oma koera maha lüüa, ütleb, et äh, see, sellel on, on ähm, marutaud e,. nii et e, meil ei ole praegusel hetkel võimalusi hakka-, nende peale võtma uusi kulutusi, mida vaja on, uusi eesmärke, näiteks julgeolekuküsimustes investeeringuid, test, samuti noorte tööhõive probleemide lahendamiseks, samuti kliimaprobleemidest, energiaküsimustest. meil ei ole vahendeid olemasoleva eelarvega nende küsimu-, need küsimusi lahendada, sellega seoses me oleme sunnitud kärpima eelnevaid äh, eesmärke äh, ma ei hakka siin rääkima eh, ÜPP-st, eh, eh, sest on vajalik teatud muudatusi teha, nagu üks eelkõneleja teha, kuid samas on võime ennast ära toita sama oluline kui ka ener-, kui energiaautonoomia ning mul on siin kolm kiiret küsimust esitada. kõigepealt see, mis puudutab läbipaistvust, millest äh, me rääkisime, mis on väga oluline, kuid sooviksin öelda ka seda, et läbipaistvuse küsimuses on vastutavad äh, liikmesriigid, läbirääkimised on, on suletud uste taga ja näiteks on sadu erinevaid selgitamata tagasimakseid toimunud. teiseks tahaksin öelda, et me ei saa äh, pidevalt midagi uut välja pigistada eh, riiklikest eelarvetest, mis on niikuinii eh, viimase piirini viidud, peame leidma uusi omavahendeid ning eh, lisaks sooviksin öelda ka seda, et peaksime kõik uuesti ennast mõtlema praegusesse kriisiolukorda, mõtlema suurte väljakutsete peale, mõtlema selle peale, mis mängus on eh,. ilma, et eh, Eh, me sealjuures hülgaks oma põhimõtteid, eh, esimes-, esmaseid eesmärke ehk siis võrdsust liikmesriigide kõigi piirkondade vahel ja see eh, kõik vajab loomulikult, meie eelnevad eesmärgid vajavad ka finantseerimist. suur tänu teile, proua, ütleb kõnele esimees ja järgmisena saab sõna proua Gigane Läti parlamendist. Thank you so much, Mr Chair suur tänu teile, ma sooviksin äh, öelda midagi ühtsuspoliitika kohta, ma hindan äh, kõrgelt seda, et mõned äh, paneeli kõnelejad ütlesid, et ühtsuspoliitika on väga oluline poliitika, et see on avalik hüve, mille on olnud Euroopa eelarve ning nende jaoks, kes suhtuvad sellesse kõhklevalt, sooviksin teid kutsuda teid näiteks kas või oma kodumaale Lätisse, et te näeks, et juba kaksteist aasta, kaheteist aasta jooksul, mil oleme olnud Euroopa Liidu liikmed, on Läti tõesti muutunud enne eelneva, endisest Nõukogude Liidu, liiduvabariigist äh, arenenud riigiks, arenenud äh, infrastruktuuriga, hästi tasakaalustatud riigiks. ühtsuspoliitika on võimaldanud väiksematel linnadel, kaugematel piirkondadel areneda. arvan, et see on väga-väga oluline avalik hüve, mille Euroopa eh, eelarve on meie jaoks löönud ning eh, härra Schulzi poolt öeldule eh, lisaks, mis ta ütles ühtsuspoliitika kohta, nagu te arvatavasti kõik teate, et varem või hiljem see poliitika peab ka lõppema. me kõik saame sellest aru, seega on õige aeg rääkida sellest, kuidas seda teha, et me teeks seda jätkusuutlikult ja ka Ehm, ja ka eh, eh, etteennustatavalt eh, ning aidata ka uusi investeeringuid leida riikide jaoks, mis on sellest abi saanud. tahaks olla, avaldada nõusolekut ka neile liikmetele, kes ütlesid, et Euroopa Nõukogul on aina suuremaid nõudmisi uute poliitikavaldkondade kohta, kus Euroopa Liit peaks mängima aina aktiivsemat rolli. me nõuame pidevalt äh, proua Mogherinilt aktiivsemat välispoliitikat, soovime head migratsioonipoliitikat, pagulaspoliitikat Euroopa tasandil, soovime võidelda terrorismi vastu ja tegeleda muude küsimustega. aga peame aru saama ka sellest, et Euroopa eelarve on liialt väike, et selleks äh, seda ära teha, seega peame hakkama tõesti rääkima tõsiselt äh, oma uutest omavahenditest, sissetulekuallikatest. suur tänu, pean nüüd Äh, veel kord rõhutama, et kõneaega on kaks minutit, sest äh, meil on veel väga palju küsimusi ja ma tahaks, et äh, iga panelist saaks ka mõne minuti vastamiseks aega. järgmine kõneleja on Paolo Guerrieri Itaalia senatist. arvan, et et äh, kõik paneeli liikmed äh, on nõus sellega, et meil on vaja muuta Euroopa eelarvet. üks põhjus on see, et äh, tema praegune ülesehitus on väga staatiline, me endiselt finantseerime selliseid poliitikavaldkondi, mis olid olulised paarkümmend aastat tagasi ja samas ei hinnata tõsiseltvõetavat ka meie lähimuspõhimõtte ja lisandväärtuse põhimõtteid seda kõike arvesse võttes, et on selge, et reformida on vaja ja seda eh, ka eriti arvesse võttes eh, paljusid kriise, mis Euroopat on tabanud. meil on vaja eh, väärikaid töö, töökohti, investeeringuid, innovatsiooni ning Euroopa on oluline selleks, et kaitsta meie piire ja võima-, anda meie kodanikele vajalikku kaitset ja turvalist, turvatunnet nagu ütles äh, president Monti, tegemist on Euroopa avaliku hüvega ning Euroopa Liidul äh, peaks olema tõesti oluline roll selleks, et praeguseid väljakutseid äh, tõhusalt lahendada. reformi vajadus on päevselge, kuid sellel on, see on ka väljakutse seoses sellega, et on habras tasakaal riiklike huvide ja Euroopa huvide vahel ja peaksime aru saama sellest, et eelarve reformimine on nagu pusle ning praegusel hetkel peaks esmane huvi olema eh, paindliku ja tugeva eelarve ülesehitamine, mis on tihedalt seotud meie ühtsete prioriteetidega. samas aga võtmeküsimus siis see, millist, millised eelmärgid peaks eelarve täitma. vasta-, sõltuvalt sellest, kuidas te küsimustele vastate, Äh, leiab äh, uusi vastuseid ka äh, teistele küsimustele, ehk siis sellele näiteks, kuidas finantseerida uut tüüpi eelarvet. küsimus paneeli liikmetele on, kas te ei arva, et erinevad funktsioonid nõuavad täiesti uut tüüpi finantseerimisallikaid, sest nagu on öeldud, et sissetulekuid ja kulusid peaks arutama koos. suur tänu! tänan, järgmisena saab sõna Euroopa Parlamendi liige proua Gardiassaval. suur tänu teile, ma tahaks kõigepealt öelda seda, ma olen täiesti nõus seda, sellega, mida ütles kolleeg Lätist, ma olen Äh, piisab sellest, kui äh, ühtsuspoliitika abi saavad riigides ringi sõita, et näha, kui kasulik see on olnud, aga see, et ta ei saa ainult nendest riikide kohta öelda äh, mitte ainult piirkondade kohta, vaid ka eelarve, ka need ettevõtted sellistest riikidest on kasu saanud. ja seda võib öelda kahekümne kaheksa liikmesriigi kohta ning see on oluline, võttes arvesse toimunud arutelusid kui nüüd üldisemalt rääkida, siis minu meelest on võimatu edasi minna Euroopa Liidu ülesehitamisega, kui ähm, eelarve jääb endiselt ühe protsendi juurde. mida me soovime, soovime, kuidas me soovime muuta Euroopa Liitu, kui äh, panustus, äh, panustatakse ühe protsendiga SKP-st. Äh, meil ähm, ei ole võimalik näiteks garanteerida toiduturvalisust, võidelda, eh, võidelda näiteks kliimamuutuste vastu, aitab vaesemaid piirkondi, investeerida eh, taristusse, arengusse, innovatsiooni, võidelda noorte tööpuuduse vastu, samuti eh, olla liidri rollis eh, koostöö abipoliitikas eh, ning välja töötada ka ühtne kaitsepoliitika ja seda mitte ainult selle ühe protsendise küsimusega eelarves, mida tahetakse veelgi vähendada ning veel ebaõiglane tundub see, olevat, et äh, peale selle nõutakse, et Euroopa oleks, Euroopa Liit oleks lakkamatult täiuslik, me ei tohi kunagi kusagil eksida, me ei tohi üheski projektiga mööda panna, me ei tohi eksida ühe projekti finantseerimises, sellepärast et muidu meie eh, valitsused, meie liikmesriigid ja eelarved on kõik äh, eksimatud. minu meelest on ebaõiglane nõuda Euroopa Liidult seda, mida me oma, omaenda valitsustelt äh, nõuda ei tohi. Next on ja järgmisena saab sõna härra Vestlund Rootsi parlamendist. Tack så mycket, herr ordförande. Några reflektioner här. Det är ju... Suur tänu. Tõepoolest, äh, arutades asjast äh, täheldame, et me ei ole siin äh, üksi, see sest äh, Lissaboni leppes on juba äh, täpselt paika pandud meie kohustused äh, ja õigused. oluline on see, et Rootsi parlamendis on põhjalikult arutatud seda, kuidas paika panna sissetulekute väljaminekute küsimus, kuidas toetada näiteks immigratsioonifondi loomist, kuidas kaitsta välispiire, võidelda terrorismi vastu. sellest on räägitud juba mitu aastat, kuid näeme, eh, kui näeme et äh, eelarve muutub aina väiksemaks, siis äh, tuleb äh, mõttetööd edasi teha ja peab ja Rootsi parlament on öelnud selgelt, et meil, et Euroopa Liidul oleks rohkem vahendeid ja me peame suutma Euroopa eelarvet paremini toetada, sest juhul, kui seda me ei tee, siis Eh, on väga raske säilitada demokraatlikku tasakaalu Euroopa Liidus. me oleme vastutavad ka selle eest, mida teeme Euroopa, eurooplaste nimel ja peame olema väga tähelepanelikud eh, ning garanteerima, et suudaksime tegelikult ka katta kõik oma kulud. me eh, peaksime ka mõtlema selle peale, et kuidas eelarvet suurendada, kuidas eelarve, eh, eh, milliste vahenditega seda teha ning on väga hea, et meil on võimalik siin kokku saada, me peame rääkima siin oma prioriteetidest, peame mõtlema ka selle peale, millised valdkonnad on kõige prioriteetsemad ning peaksime mõtlema ka selle peale, eh, kuidas edasi tegutseda, et kõige tõhusamalt Euroopa Liidu südames. me peame mõtlema selle peale ka, kuidas oleks võimalik maksta seda mida on vaja maksta ja meil oleks vaja üritada leida selline lahendus, mis kõigile sobib. Next is uh, Mr Brillant. järgmisena saab sõna Portugali parlamendi esindaja. Good afternoon. I will switch for portuguese. Eh, suur tänu, ma räägin nüüd portugali keeles edasi. tere õhtust Euroopa eelarve roll peab äh, arvesse võtma meie põhimõtteid äh, ja eesmärke. Euroopa kodanikel on lootus, et Euroopa Liit on võimeline garanteerima julgeolekut ja arengut Euroopa Liidu piires ning selleks tuleb kasutada Euroopa eelarvet ja kui ta ei suuda see, kui see ei suuda seda teha väheste Eh, vahendite tõttu, eh, kui ei suudeta probleemide tekkides neid lahendada, siis Euroopa Liidust jääb äärmiselt eh, nõrk mulje ja teeb, jääb mulje, et ta ei suuda oma endale püstitatud eesmärke lahendada. seega tuleb selgelt välja öelda, et praegune Euroopa eelarve ilmselgelt on ebapiisav ja peame lahendama selliseid äh, probleeme nagu näiteks rahvusvaheline äh, koostöö, migratsioonipoliitika ja äh, samuti on meil vaja edasi töötada territoriaalse ühtsuse ja võrdsuse nimel ning sellega seoses tahaksin selgelt välja öelda seda, et arutelu oma vahendite üle ei saa olla lihtsalt taaskord üks uus arutelu, mida peetakse, vaid Euroopa Liidu peab astma sammu, astuma sammu edasi, sest muidu natsionalism ning eh, eh, sellega seotud demagoogia eh, muutub, sest see muutub muidu prevaleerivaks, sest me ei ole võimelised, võimetud lihtsalt astuma õiget sammu edasi, aitäh. aitäh. järgmisena saab sõna härra Delano Euroopa Parlamendist. härra Delano, ma olen õnnelik selle üle, et Euroopa Parlament võiks rääkida, saab rääkida lõpuks ometi sissetulekutest, sest Euroopa eh, Parlament on eh, halvatud praegusel hetkel. mitte täielikult, aga peaaegu täielikult. me saame eh, rääkida kaasa ainult kulude osas, väga vähe tulude osas ja sedagi saame me teha ainult komisjoni valvsa silma all ja see tähendab seda, et Euroopa Parlamendil on väga raske oma demokraatlikku järelevalvetööd teha. mõelge e, kõigest e, üks protsendi skp läheb selleks, et Euroopa Liidu kohustusi täita ja selleks, et e, on investeerida, selleks, et aidata Ehm, selleks eh, üks võimalus seda probleemi lahendada oleks, kui me saaks eh, laenu võtta, aga selleks peaks olema oma vahendid olemas. Ehm, meil on vaja oma vahendeid, mis annaks ka Euroopa Parlamendile võimaluse kaasa rääkida. Ehm, see me saa-, seega saaksime ka taastada Euroopa rahvaste usalduse enda vastu. The next. järgmisena saab sõna Rogita äh, Portugali parlamendist. tere õhtust kõigile. ei tohi unustada, et praegune finantsraamistik, mis alguse kahe tuhande neljateistkümnendal aastal äh, esimest korda vähenes ning äh, kõige rohkem kannatavad solidaarsuspoliitika, ühtsuspoliitika, rohkem äh, pööratakse tähelepanu julgeolekupoliitikale, see tähendab seda, et Euroopa eesmärgil on, on suurem ühtsus, kuid ta ei, meil, tal ei ole selleks piisavalt vahendeid, et saavutada suuremat ühtsust. ja ühtsus ja võrdsuspoliitika kannatavad muude eesmärkide elluviimise nimel see ei ole tõeline Euroopa Liit, see ei ole rahvaste Euroopa ning äh, see on äh, tugevamate võit nõrgemate üle Euroopas. kõige raskem koorem äh, langeb nende õlgadele, kes Euroopa kriisi tõttu on kõige rohkem kannatanud. sellega seoses tuleb Ehm, ots-, eh, otsemakseid eh, toetada läbipaistvaks, nende läbipaistvaks muutmist samuti ning samuti tuleb eh, tugevdada silmatorkavalt kogu Euroopa Liidu eelarvet, mis garanteeriks oma ümberjaotusvõimet ja toetaks kõige suuremates raskustes olevaid valdkondi ning Eh, eh, kõik need fondid, mida ei ole võimalik demokraatlikult kontrollida, nende kasutamine tuleb äh, katkestada. Eh, me praegu astutud sammud ei ole õiged, kui soovime Euroopa projekti tugevdada, mis on muutunud aina nõrgemaks ja ei suuda enam edasi liikuda. härra Manka saab sõna, tema on Euroopa Parlamendi liige Slovakkiast. najprv by sme si mali naozaj vyjasniť to, že ak občania budú mať pocit, že... Kõigepealt sooviksin öelda seda, et kui Euroopa rahvas arvab, et Euroopa eelarve on mõttetu, nad pole nõus siis sellesse ka rohkem panustama. üheksakümmend neli protsenti Euroopa eelarvest läheb tagasi liikmesriik, riskidesse kõigest, kõigest kuus protsenti läheb Kontrollikoja nõukogu ombudsmani tegevuse toetamiseks. see on imevähe, siin räägiti Euroopa Parlamendi äh, kahest tegevuskohast, kuid äh, selle kohta on kõik kirja pandud aluslepingutes, kus on öeldud, et ainult riigi ja valitsusjuhivad võivad seda muuta. kui soovime seda muuta, siis tuleks neid selles veenda, nemad on ainsad, kes sellega võivad äh, Eh, kel, kes sellega võivad tegeleda, Euroopa Parlamendil on selles osas oma seisukoht, aga keegi ei kuula meid. Euroopa eh, eelarve on investeerimiseelarve, eh, meil on strateegiliste investeeringute fond, kuusteist miljardit eurot selles konkreetses eelarves. ning see on ette nähtud selleks, et Eh, et eh, toetada kakssaja, kahesaja neljakümne miljardist eh, investeeringuid erasektorist. see fond toetab suurel määral VKE-sid näiteks, kui vaatame Euroopa eelarve kvaliteeti või näiteks eksimismäära, mis on alla nelja protsendi Euroopa eelarves maailmas ei ole väga palju selliseid eelarve meetmeid, meil eksimismäär on alla nelja protsendist, see võiks olla muidugi parem, aga see pole mitte mingil juhul halb. meil on vaja ühist strateegia Euroopa Parlamendi Nõukogu ja komisjoni vahel ning meie strateegia on ette nähtud selleks, et toetada töökohtade loomist, majanduskasvu ja seda eh, nii ruttu kui vii-, võimalik ja enne kahe tuhande kahekümnendat aastat. õnnetuseks aga liikmesriigid ei täida oma poliitilisi kohustusi. see peab eh, lõppema, meil on vaja uut süsteemi, mis eh, suudaks luua ka uusi vahendeid Euroopa eelarvesse, ilma et see laoks uusi maksukohustusi liikmesriikidele. suur tänu, viimane küsimus tuleb härra Rodriguezelt Portugali parlamendist. Thank you very much, Mr Chair. suur tänu teile. praegu elame rasketel aegadel ja see tähendab seda, et meil on vaja eh, tõhusalt tegutseda, mitte ainult Euroopa Liidu poolt, vaid ka liikmesriigide poolt. ma sooviksin eh, pöörata tähelepanu arutelule eh, mis puudutab vajadust suurema koordineerimistöö järele, poliitikate väljakujundamise järele, nagu näiteks eh, julgeolekuvaldkond, immigratsiooni küsimused. kui räägime eelarvest, siis eh, eh, ei ole meil tingimata vaja suuremat eelarvet, kui tahame tugevamat eelarvet, on meil vaja rohkem koordineerimistööd, Euroopa Liit peab suutma välja töötada sellise poliitika, Eh, mille osas suudetakse kokku leppida, mis on, eh, mida vaja kõigest nagu konkreetsemaks muuta, näite, räägin siin reformidest nagu näiteks täielik pangandusliidust sisseviimine, samuti ka energialiidu eh, toimima lükkamine. see kõik puudutab konkreetsemaks muutmist ja olemasolevat poliitikate elluviimist. ning lõpetuseks on laialdane äh, äh, arusaam sellest, et Euroopa Liit on olnud äärmiselt äh, kasulik paljude Euroopa piirkondade jaoks ja kogu maailma jaoks ja seda, see aitab meil praegusel keerulisel ajal seda projekti edasi toetada. aitäh. nüüd on meil kümme minutit selleks, et see esimene osa lõpetada ja meie külaliste juurde tagasi tulla, nii et ma palun kõikidel esinejatel teha lühike ja lööv äh, järeldus ja teeme siis siis nüüd vastupidises järjekorras. nii et äh, proua Simonite, palun. aitäh! tegemist oli väga huvitava, inspireeriva arvamuste vahetusega mõned tegid rohkem avaldused, teised esitasid küsimusi või tõid välja huvitavaid mõtteid meie kõigi jaoks. ma arvan, et praeguses raamistikus on meil päris palju häid mõtteid, kuidas poliitikaid rakendada, aga paljudes valdkondades saame me asju teha veel paremini kaasa arvatud selles väga armastatud ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas. ma arvan, et meil ei ole siin vaja rääkida enam äh, lennujaamadest kuskil pärapõrgus, sest reeglid on palju muutunud ja meil on tõesti reeglid äh, vahendite tõhusaks kasutamiseks. aga me ei tohi silmi kinni pigistada tegeliku olukorra ees, uued probleemid seisavad ukse ees ja neid probleeme on tihti võimalik üheskoos paremini lahendada kui eraldi. Euroopa Liidu eelarve ei peaks olema midagi, millega lahendatakse seda, et mõned riigid tahavad oma kodanikke maksustada vähem kui teised, nii et Euroopa Liidu eelarve ei peaks olema riiklike poliitikate äh, Äh, lõhede äh, katmiseks äh, ja selleks, et mõned saaksid maksustada vähem kui teised, aga meil tõesti on võimalik mastaabisäästu kaudu Euroopa Liidu eelarvega saavutada rohkem kui võib-olla eraldi. siis veel üks küsimus, mis on eriti tähtis. üks kõnelejatest mainis seda, et meil on vaja reformida selleks, et praegusel hetkel kõik need teemavaldkonnad ei läheks populistide rüppe. väga tähtis on vaadata, kuidas see reform üles ehitatakse, sellepärast et iga reformi puhul on oht, et äh, see reform on äh, veeks populistide veskile nii et see maksustamise küsimus ei ole lihtne läbi arutada ja võib endaga kaasa tuua manipuleerimist, spekulatsioone ja ebameeldivaid äh, tagajärgi, nii et me tõesti peaksime põhjalikult mõtlema selleks, et me saaksime kodanikele saata selge sõnumi ja nad mõistaksid, et reform on nende kõigi tuleviku parandamiseks. aitäh, järgmisena härra Tajana, palun. State a view that Euroopa Liidu eelarve ei ole teoseks mahhina, mis kukub taevast alla ja lahendab kõik probleemid. ja euroalal ei ole ka eraldi eelarvet, nii et minu jaoks on olukord väga selge. ka Euroopa Liidu eelarve e, kõrval ei ole meil mõistlikke riiklikke strateegiaid, siis ei saavuta me eesmärki. me ei saa ebaõiglust vähendada Euroopa Liidu eelarve kaudu ainuüksi. see on meie praeguse ajastu iroonia. meil on nii palju uusi tulipunkte ja üha rohkem soovitakse saada vahendeid Euroopa Liidu eelarvest. aga samal ajal valitsused ei ole valmis tagama piisavat rahastust see on irooniline olukord, aga praegune olukord, nii nagu ta on, ja see tuleb äh, lahendada. ühtekuuluvusfond on tõesti, ühtekuuluvuspoliitika on tõesti äh, äh, ka suureks ja tähtsaks avalikuks teenuseks. ja me peame ka ühtekuuluvuspoliitika puhul vaatama täpselt, milline on reaalne olukord, muidu me lihtsalt petame ennast. härra Schäuble ettepanek on tõesti mõistlik, vahel Euroopa Liidu eelarvest ainuüksi ei piisa, me peame seda tunnistama. ja siis on vaja lisarahastusmeetmeid. näiteks äh, rahvusvaheline abi Aafrikale see on põhjatu pott, me ei räägi siin mingitest miljarditest eurodest. võib-olla on meil vaja sadu miljardeid ja ma ei tea, kui palju vahendeid, me ise ka ei tea. praegune pagulaskatastroof, see on kõigest väike episood, kui me ei tea, mis tegelikult juhtub ja see näitab, et me peame Euroopa Liidu eelarve siduma riiklike eelarvetega ja lõpetuseks. see on isiklik arvamus, see ei puuduta kuidagi Euroopa Liidu eelarvet, aga ma arvan, et äh, Kreekal on vaja korrapoliitilised reformid läbi viia uh,. Äh, mis te Tonini? härra Tonini, palun. Grazie, president, brevissimamente. suur tänu, härra esimees, teen lühidalt Euroopa tasand ei ole ju tegelikult selline tasand, kus kõik võidaksid, vaid on ilmselgelt kaotajaid. mõtlesin teatud väga tähtsaid küsimusi Euroopa jaoks, küsimusi, mis puudutavad kõiki viitesadat miljonit Euroopa Liidu kodanikku ja mitte keegi ei ole võimeline seda küsimust üksi lahendama, sellepärast et liikmesriigid on liiga väikesed, et seda üksi teha ja Euroopa Liidul ei ole pädevusi, sellepärast me peame Euroopa kulutuste äh, süsteemi reformima. me peame Euroopa Liidu avaliku sektori kulutused ja liikmesriikide avaliku äh, sektori kulutused omavahel siduma. see on nagu U-toru ja kui me seda teeme ja võimalikult kiiresti riiklikul tasandil, seda edukamad me ka oleme. aitäh! ja lõpetuseks härra Mölder, palun. aitäh, mul oli väga hea meel arvamusi vahetada kõikide parlamentide liikmetega prioriteetide osas oleme me ühel meelel, sisseränne, piirivalve, kliimaküsimused, julgeolek. ja meil tuleb oma töö ära teha ning me peame tegema valikuid, kui valime midagi, siis tuleb millestki teisest loobuda. see on meie ülesanne, see ei ole lihtne, me ei saa lihtsalt öelda, et tahame rohkem, rohkem, rohkem minu koduriigi parlamendis on fraktsioone, mis soovid, et, soovivad, et Euroopa Liit kokku kukuks. olen teiega siiras, nad tõesti tahavad äh, halba Euroopa Liidule. ja vahel siin olles näen inimesi, kes leiavad, et äh, iga probleemi jaoks on Euroopa Liidul lahendus ja see tegelikult toidab ka euroskeptitsismi ja ma loodan, et härra äh, Monti arvestab siis sellega. Uh, aitäh! ma leian, et meil oli tõesti väga huvitav arvamuste vahetus. ma ei usu, et äh, mõni tähtis tegur oleks välja jäänud. teatud äh, küsimustes oleme ühel nõul, teistel mitte aga nii need, see on, nii need asjad tavaliselt on. aga oli väga hea, et meil on siin kohal nii riiklike parlamentide esindajad kui ka Euroopa Parlamendi esindajad ja ka kõrgetasemelise töörühma liikmed. sest äh, me saame siin tõi-, sisse tuua mitmekülgsust, äh, kuuleme erinevaid hääli nii Euroopa Parlamendist kui ka liikmesriikide äh, pealinnadest. ja see on väga hea. ma arvan, et väga hästi tuli ka välja see, miks kõrgetasemelist töörühma pandi juhtima Maarja Monti. tegemist on väga raske ülesandega, tähtsa ülesandega ja me nägime seda juba sellele probleemile on lahendusi ja me kõik ootame juba töörühma raportit. probleem on raske. aga ma arvan, et kõik leiavad, et tegemist on tähtsa ettevõtmisega Euroopa eelarve on väike, Euroopa Liidul on aga eelarvet vaja, me võime rääkida sellest, kuidas vahendeid kulutada, kui hästi poliitikaid rakendatakse, aga ma ei kuulnud küll kedagi, kes oleks kahtluse alla seadnud praegusel ajal äh, Euroopa Liidu eelarve tähtsuse ja selle, et vahenditega tuleb rahastada seda, mida Euroopa kodanikud meilt ootavad. meil on vaja tõelist eelarvet, millega Euroopa Liit saab tõesti siis anda ka lisandväärtust. suur tänu meie neljale kõnelejale suurepärase stardipaugu eest, suur tänu ka kõigile, kes arutelus osalesid ja ma nüüd palun järgnevatel esinejatel tulla siia juhatuse laua taha, meenutan, et äh, kahe erineva paneeldiskussiooni vahel ei ole pausi, nii et me jätkame kohe järgmise aruteluga. If I can ask the, the panelists palun esinejatel tulla siia ette. Thanks.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 Verhofstadt. May, may I ask you to take back your palun võtke istet. The uh,, the second uh,, the second panel. alustame teise paneeldiskussiooniga. ja teise arutelu teemaks on uued sissetulekuallikad Euroopa Liidu jaoks, küsimärk mis toimib ja mida tuleks muuta. nii et nüüd me tuleme küsimuse südame juurde. kui me räägime siin kõrgetasemelise töörühma tööst, meil on jällegi neli esinejat, kaks äh, esinejat riiklikest parlamentidest ja kaks kõrgetasemelisest töörühmast. kõigepealt härra Anderson, kes on Rootsi parlamendist, sealsest rahanduskomisjonist. ta on kakskümmend, kahe tuhande kümnendast aastast Rootsi parlamendi liige ja teiseks kõnelejaks on härra Joachim Boss, kes on Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Saksa parlamendi alamkojas. ja tema on olnud tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksandast aastast Saksamaa parlamendi liige ja pärast seda saavad sõna Euroopa Parlamendi liikmed härra Ivailo Kalfin, ta on olnud Bulgaaria parlamendi liige, Euroopa Parlamendi liige, minister ja ka asepeaminister. ning viimane kõneleja pole küll üldse mitte tähtsam kõneleja, Kiefer Hofstad, kõrgetasemelise töörühma liige, äh, Belgia parlamendi liige, Euroopa Parlamendi liige ja ka Belgia peaminister on ta olnud. nii et kõigepealt härra Anderson, viis minutit teile, palun. Very happy to be given. aitäh, mul on väga hea meel, et mulle anti võimalus täna siin sõna võtta. mina räägiksin rootsi keeles, ütleb kõneleja mina tänan raporti koostajaid. me saime selle raporti kohta ülevaate, kui meile saadeti kutsekonverentsile. see oli väga huvitav lugemisvara ja näitas, kui tähtsad on need küsimused, mis puudutavad Euroopa Liidu eelarvet ja et nad on ka keerulised. pärast kutse saamist on nii mõndagi juhtunud ja see ei tähenda seda, et küsimused oleks muutunud vähem keerulisemaks. ülesanded ja probleemi keerukus on tegelikult äh, muutunud äh, veelgi suuremaks. muidugi ka meie oleme pettunud ja äh, Äh, mures äh, Briti referendumi tulemuse pärast, aga samamoodi oleme me kurvad ja pettunud, et arengud üldse nii kaugele minna said. tegemist on tõesti tähtsa küsimusega. mina olen Jürgen Anderson, olen pärit Rootsist mina olen nii-öelda selle praeguse töö oponent, sest meie, rootslased, oleme tihti need, kes töötavad vastu ja on pigem pessimistlikult meelestatud ja oleme tihti paljude ettepanekute vastu. aga ma tahan näidata, et te eksite oma arvamuses. nimelt, Rootsis tegelikult toetatakse päris palju Euroopa Liitu ja seda tööd, mida Euroopa Liidus tehakse me toetame väga nelja vaba liikumist, mis on üheks kõige tähtsamaks Euroopa Liidu äh, põhimõtteks ja peale sellega meie oleme alati olnud väga avatud vabale kaubandusele ja oleme tegelikult ka väga palju ära kasutanud äh, neid vabadusi lihtsalt tihti tuuakse äh, liiga palju välja negatiivseid külgi. me peame ikka ja jälle endale meenutama, kui palju suuri edusamme on Euroopa Liidu äh, raames saavutatud. esiteks on tagatud rahu ja peale selle tuleb mõelda veel ka selle peale, mida on viimasel ajal saavutatud. saime me tegelikult ju nii finants- kui ka võlakriisiga päris hästi hakkama aga ikka veel on meil päris suured probleemid, mida vaja lahendada. ja tõesti, me võime tõesti öö, äh, nüüd väita, et äkki on meil ka Euroopa Liidu tasandil nüüd tegemist kriisiga. meie Rootsis usume Euroopa Liitu ja näeme seda potentsiaali, mis peutub peitub Euroopa Liidus. aga sellegipoolest tuleb meil tunnistada, et oleme skeptiliselt meelestatud nendesse ettepanekutesse, mis on tehtud. Rootsi seisukoht ei ole muutunud ja ma ei näe ka eh, mingit võimalust, et Rootsi seisukoht muutuks. tegelikult oli see juba üldteada, ma ei usu, et see üllatab kedagi ja piirideüleselt äh, on partei poliitiliselt piiridest üleselt, ei ole meie nõus oma maksuküsimustes pädevusi ära andma. aega on vähe, sellepärast ma üksikasjalikult ei saa ettepanekuid läbi vaadata, aga ma leian, et äh, uuringu autoritele peaks ütlema järgmist. ma olen veendunud, et Euroopa Liidu eelarve jaoks oleks kõige parem see, kui me hoolitseksime majanduskasvu suurenemise eest meil tuleb äh, hoolitseda selle eest, et kogu rahva tulu liikmesriikides suureneks, et siis suureneks ka Euroopa Liidu eelarve me peaksime mõtlema ka selle peale, kuidas suurendada investeeringuid, ähm, kuidas suurendada majanduskasvu. mina äh, tegelen turumajandusega ma ei ole veendunud, et me kõigepealt peaksime hoolitsema sissetuleku eest ja alles siis peaksime rääkima kulutustest. mina usun nimelt sellesse, et meil tuleb siseturgu tugevdada. tuleb kõik tõkked siseturult äh, kõrvaldada selleks tuleb leida lahendusi. me peame lihtsalt tõesti tõkked kõrvaldama majandus muutub dünaamilisemaks ka siis, kui meil õnnestub selgeks teha, et äh, me suurendame heaolu ja et me tahame, et kõik saaksid osa heaolust, sest äh, selle kaudu saaksime me võidelda ka protektsionismi vastu. me peame hoolitsema selle eest, et heaolu oleks tagatud kõigile. ma ei taha nüüd siin hakata vastu rääkima kõikidele ettepanekutele ja tahan ka äh, positiivseid märkuseid välja tuua, kuid ma siiski leian, et tõesti väga tähtis oleks seda problemaatikat erinevatest äh, vaatevinklitest vaadata. Euroopa potentsiaal on suur ja ma usun, et meil õnnestub edasi minna siis, kui me äh, võitleme kodanike vabaduste eest uued maksuseadused võivad endaga kaasa tuua probleeme, eriti kui äh, me pöörame selja liikmesriikidele ja see ei oleks ka väga konstruktiivne lähenemine. ma arvan, et me, see võiks endaga kaasa tuua veelgi suurema skeptitsismi Euroopa Liidu suhtes ja et Euroopa projekti legitiimsus seataks kahtluse alla skeptitsism Euroopa Liidu suhtes ja puuduv legitiimsus on tegelikult minu arvates kõige suuremaks ohuks Euroopa Liidule. tegemist on tähtsa küsimusega, mis on seotud ka aruteluga eelarve üle mul ei ole nüüd nii palju aega, et ma saaksin erinevaid argumente välja tuua kõikide ettepanekute kohta ja teha seda üksipulgi. aga me kõik leiame, et tegemist on väga kompleksse valdkonnaga. aitäh! Uh... aitäh, järgmisena härra Boss, palun! kallid kolleegid, Euroopa Liit on kaitsepositsioonil see tuli väga hästi välja eelkõneleja sõnadest ja ka äh, sõnadest, mida siin me varem kuulsime. see näitab, kui suur on see ülesanne. aga teiselt poolt on selge, et äh, nende ülesannete arv, mida me riiklikul tasandil ei saa lahendada, kasvab. Äh, pagulasprobleem, sisserände probleem näitas seda eelmistel aastatel väga hästi samal ajal aga Euroopa Liidul ei ole piisavalt äh, rahastust, sellepärast et äh, majandus on nõrk ja nii sise- kui ka pol-, välispoliitiliselt on meie ülesannete arv tõusnud ja peale selle teatud liikmesriigid näiteks pagulaspoliitika puhul ei ole valmis leidma solidaarseid lahendusi või äh, Äh, ei soovi ka teatud äh, maksuerisoodustusi kaotada ja see läheb, käib ka meie kodanike arvelt, mõtlen siin näiteks Beneluxi riike. ja me peaksime tegelikult äh, järjekindlalt nõudma, et meil on Euroopa Liidu jaoks vaja uut omavahendite allikat ja see omavahendite allikas ei peaks sõltuma liikmesriikide eelarvetest, selleks, et rahastada ülesandeid, millega luuakse Euroopa Liidu tasandil lisandväärtust. aga väga raske on ette kujutada, et praeguses poliitilises õhkkonnas, arvestades seda, et populistlikud ja natsionalistlikud jõud tõstavad üha rohkem pead, see kehtib ka Saksamaa kohta, et me saaksime praegu mitmekülgset arutelu pidada Euroopa Liidu sissetulekute ja väljaminekute üle ja sellepärast ma leian, et me peaksime keskenduma nendele küsimustele, mida me saame Äh, lahendada ilma lepingute muutmiseta, selleks et suurendada ka usaldust Euroopa Liidu vastu. konkreetselt on minu arvates võimalik ära teha äh, kolmes valdkonnas asju. Brexiti äh, ka tegelikult brittide rabatt ja üleüldiselt ka muud äh, Äh, soodustused ära ja see tegelikult suurendab äh, õiglust ja läbipaistvust Euroopa Liidu rahastamises ja sellepärast äh, juhul, kui Ühendkuningriik siiski peaks jääma Euroopa Liidu liikmesriigiks, sest nad ei ole ju veel lahkunud äh,, säilit- äh,, lõpetada see erisoodustussüsteem. peale selle oli ka tegelikult äh, kogu rahva tulu ja ka käibemaksu sissemaksete puhul siin erandid äh, Saksamaa, Austria, Holland, Taani, Rootsi olid need riigid, arvestades selle peale, et meie kulud on suurenenud ja meil tuleb läbipastvust suurendada, peaksime me tulevikus need soodustused ära kaotama. ja kolmandaks, tegelikult äh, ka see traditsiooniliste omavahendite määr tuleks uuesti vähendada kahekümnelt protsendilt kümnele protsendile, see tähendab seda, et traditsiooniliste omavahendite osakaal tugevneks võrreldes kogu rahvatuluga. peale selle peaksime me jõudma kokkuleppele ka Euroopa Liidu äh, tuleviku osas kui peaks nüüd midagi muutuma, et tahetakse siin mingi uusi meetmeid ja mul oleks tõesti väga hea meel, kui siin mingi maksulahendus leitaks, siis minu arvates äh, tuleks siin mõelda ka ettevõtete maksustamise peale, see ei oleks mitte ainult uueks tuluallikaks, vaid äh, meil oleks võimalik ka ähm, maksualast konkurentsi vähendada ja peale selle oleks selline uus maks ka heaks äh, lahenduseks ühe komplekssemaks muutunud äh, maksuturule Euroopa Liidus ja oleks tegelikult heaks kompromissiks praegusel hetkel, me ei saa lihtsalt praegusel hetkel lahendusi ainult äh, tagasi lükata, nii nagu seda siin ka täna tehti, ilma et me pigistaks silmi kinni selle ees, et meil on vaja rohkem meetmeid selleks, et võidelda kõikide nende probleemidega ja lõpetuseks ähm, ettevõtete maksustamisega maksustaksime ka neid, kes kõige rohkem võidavad tõhusast äh, mak-, äh, majanduspoliitikast ja ühisturust. ja komisjoni ettepanek äh, ettevõtete konsolideeritud maksubaasi jaoks äh, näitavad, et see küsimus on poliitiliselt äärmiselt tundlik, samal ajal finantsteenuse mm, maksu ootame me ikka veel. kahjuks tuleb mul tunnistada, sellepärast et minu partei, Sotsiaaldemokraatpartei, on juba aastaid võidelnud kõikidel tasanditel finantsteenuse maksu sisseviimise eest ja ainult kümme liikmesriiki äh, võtaksid praegusel hetkel sellest osa ja me peaksime ka vaatama, kui palju pidureid istub meil siin saalis, kes pigistavad silmas kinni selle ees, et finantsteenuste valdkond on muutunud üha tähtsamaks, aga samal ajal see valdkond absoluutselt ei rahasta meie ühiskondlikku elu ja minu arvates on tegemist ühiskondlik-poliitilise skandaaliga siin peale selle tekib ka küsimus, et kas Euroopa Liidul on vaja uusi sissetulekuallikaid. jah, muidugi võimalused on meile teada ja teadlased on seda ka juba pikalt ja laialt arutanud. aga tegemist on siin poliitilise tahtega. kui tänane konverents aitab kaasa sellele, et poliitiline tahe ka liikmesriikides suureneb, sest praegusel hetkel liikmesriigid on tihti piduriks, siis oleks mul väga hea meel selle üle, aitäh! Thank you uh,, thank you very much for suur tänu et äh, te vastasite mõningatele küsimustele ja nüüd me jõuame siin äh, teema keskmesse debati tõsiste punktide juurde, et kas meil on vaja tõelisi omavahendeid. siin on tegemist väga tehnilise aruteluga, loomulikult äh, mida me mõistame omavahendite all ja see võib natukene terminoloogilist segadust ka tekitada. nüüd edasi annan sõna veel kahele kõrgetasemelise töörühma liikmele, kõigepealt härra Kalfin minu vasakul käel siin, palun. tänan, juhataja. alustan sellest, mida just öeldi. me peame eristama tõelisi oma vahendeid ja teisi oma vahendeid. siin on teatav terminoloogiline erinevus. kui Euroopa Liit loodi, siis äh, seda pidi rahastatama oma vahenditest, näiteks maksudest, lõivudest, äh, mis tekivad just äh, siseturust. kaheksakümnendate lõpus, üheksakümnendate alguses toodi sisse maksed riiklikust eelarvest, see pidi olema täiendav osa Euroopa Liidu eelarvesse, aga nüüd see moodustab kaheksakümmend protsenti. ehk siis iga euro, mis jõuab Euroopa Liidu eelarvesse, sellest kaheksakümmend senti tuleb riiklikust eelarvest. ja see tah-, kahtlemata toob kaasa tuliseid arutelusid riiklikul tasandil täiesti õigustatult ja küsimus ei ole nüüd selles, et kas me peaksime otsima uusi vahendeid selleks, et suurendada Euroopa Liidu eelarvet, ma sõnastaksin selle küsimuse teisiti. kas Euroopa Liidu eelarve peaks olema autonoomsem, kas me peaks olema rohkem vahendeid ja vähem eraldisi äh, riiklikest eelarvetest? nii et riiklikud äh, eelarved oleksid äh, sellest kõigest vabad teine küsimus puudutab äh, eelarvepädevusi, mis antakse Euroopa Liidu institutsioonidele. iga euro puhul, mida me kulutame, peab olema ükshäälne otsus institutsioonide poolt. põhimõtteliselt äh, kõik liikmesriigid äh, peavad anda heakskiidu iga viimasegi euro kulutamiseks. aga kas on vaja seda teha neli korda? kõigepealt paneme Äh, paika üldise kulutamise ülempiiri, siis äh, eelarveprotsessis äh, on mitmed etapid ja lõppkokkuvõttes on meil siis ka paranduseelarve. ja samuti on vaja siis kogu aeg ühehäälsust kui me seda koormust vähendame, siis on äh, riiklikel parlamentidel vähem koormust, mis aga ei vähenda nende kontrollifunktsiooni samas. nii et neid küsimusi meil tuleb selgitada. ja me ei räägi siin Euroopa maksust, vaid me räägime riiklikest äh, otsustest, et äh, Euroopa Liidu eelarvel oleks rohkem omavahendeid. nüüd enamikes liikmesriikides on olukord selline, et äh, Euroopa Liidu eelarvesse tehtavad väljamaksed on kulud ja kõik, mis tagasi saadakse, on äh, tulu. kaheksakümmend protsenti eelarvest tegelikult läheb tagasi liikmesriikide eelarvetesse ainult äh, viis protsenti kulub administratiivkuludele, ülejäänud äh, Euroopa Liidu poliitikatele kaheksakümmend protsenti läheb tagasi liikmesriikidesse. aga seda ei võeta raamatupidamislikult äh, sissetulekuna arvele. nii et äh, läbipaistvuse eesmärgil oleks vaja oma vahendeid, siis ei oleks seda segadust, mis äh, praegu äh, varjutab kogu seda eelarvet. mul oleks täiesti <clears throat> võimatu selgitada, kui palju keegi eelarvesse sisse maksab ja kui palju ta tagasi saab, arvestades kõiki neid tagasimakseid ja igasuguseid ümberarvestusi. niisiis kui me räägime oma vahenditest, siis me räägime suuremast autonoomsusest Euroopa Liidu institutsioonidele eelarveliselt ja me räägime ka prioriteetidest. praegu on kõik nüüd äh, pandud paika seitsmeks äh, aastaks, aga nüüd äh, pärast viimast eelarve vastuvõtmist on meil olnud rändekriis, meil on julgeolekuprobleemid, me peame stimuleerima majanduskasvu, tööhõivet aga eelarve on kõik äh, jaotatud juba ära riiklikeks äh, kuludeks, mingisugust paindlikkust ei ole ja see ei ole hea eelarve kasutus tegelikult. ja ma tahaksin, äh, et kodanikel oleks läbipaistvus selles osas, kui palju nad maksavad ja mida nad vastu saavad me võime rääkida siin paljudest omavahendite kandidaatidest, aga ma ei arva, et see peaks olema põhiarutelu. me ei pea siin laskuma detailidesse, et kas siin on tegemist finantstehingu maksuga, süsiniku äh, maksuga, teatud tollimaksudega, mida maksavad äh, kolmandad riigid näiteks äh, teatud toodete osas. ühesõnaga, siin võib olla väga palju ettepanekuid, mille taga võivad olla väga head argumendid oluline on aru saada, et meil on vaja rohkem läbipaistvust, rohkem paindlikkust, meil on vaja, et valitsustel ja parlamentidel oleks kontroll, aga samas, et me maksustaksime seda lisaväärtust, mida Euroopa Liit loob, näiteks siseturul. ja lõpetuseks meil tuleb äh, lahti saada sellest äh, netobilansi lähenemises, mis paljudes liikmesriikides endiselt äh, domineerib. kui arutatakse mitmeaastast äh, finantsraamistikku, siis äh, Poola valitsus näiteks arvutas, et välja, kui palju nad näiteks teed ehitades konkreetselt kasu saavad ja kellele see raha läheb ja kes kasu saab. Äh, suur tänu! täiendasite hästi eelkõnelejaid. ja nüüd äh, Kiiver Hofstadt. kuulame ära tema arvamuse antud teemal, kas meil on vaja uut omavahendit minu seisukohad on väga sarnased härra Kalfinile, härra Bossile ja Mario, te peaksite ilmselt härra Bossist tegema otsekohe kõrgetasemelise töörühma liikme. ma usun, et ta võttis äh, väga hästi kokku selle, kuidas meie töörühmas ka seda probleemi näeme. on väga hea, et me oleme siin äh, Al-Side Tekasperi äh, saalis, äh, see on küll äh, Rahvapartei koosoleku saal, nii et minu kui liberaali jaoks on natukene imelik siin olla, aga on väga hea, et me siin oleme, sellepärast et üks Euroopa Liidu asutajaid, Kasperi, osales viiekümnendatel söö- ja teraseühenduse loomisel siis pandi paika konstitutsioon, mis kogemata viiekümne neljandal aastal, kui Prantsuse Rahvusassamblees kukkus läbi, aga seal nähti Rooma lepingus ette omavahendid. järgmisel aastal me tähistame kuutekümmet aastat Rooma lepingutest ühesõnaga, siis viiekümnendatel nähti ette tõelisi omavahendeid, nähti ette maksustamist, sooviti maksustada näiteks kolmandatest riikidest äh, sisse tulevaid äh, põllumajandustooteid tolliga ja nii edasi. igal äh, juhul nii põhiseaduses kui ka Rooma lepingutes viiekümne seitsmendal aastal lähtuti oma vahenditest ja see on täiesti normaalne. riiklik äh, parlament kunagi ei aktsepteeriks seda, et ta ei saa öelda sõna sekka sissetulekute koha pealt, aga siin Euroopa Parlamendis me niimoodi äh, töötame. me saaksime võib-olla kasutada käibemaksu või midagi muud, aga selle asemel äh, saime me Ühendkuningriigi äh, teema me saime tagasimakse ja kuna meil on äh, tagasimakse, siis meil oli vaja teistsugust äh, rahastust, me ei lähtunud enam kogu rahva tulust. ja nüüd meil ongi selline rahastamisviis, kus Euroopa Parlamendil ei ole mingit võimalust sõna sekka öelda ma olin äh, üheksa aastat äh, Belgias peaminister, mul ei olnud äh, muret seoses sellega, et eraldised olid RKT põhised. küsimus oli pigem selles, et kas meie makse võiks olla võimalikult madal ja kas me võiksime aasta lõpus saada võimalikult palju siiski tagasi. see oli see põhieesmärk ei olnud äh, võimalik otsustada, et äh, see on nüüd meie panus Euroopa Liidu eelarvesse ja selle juurde see jääb. kõik see on äh, saanud alguse Briti tagasimaksest. üks tagasimakse viis teiseni. me oleme andnud erandeid ühtekuuluvusriikidele oleme öelnud, et äh, te ei pea täitma kõiki reegleid, et saada ühest või teisest fondist äh, rahasid ja nüüd see mitmeaastane finantsraamistik on lõppkokkuvõttes äh, täiesti arusaamatu segapudru, mis koosneb erinevatest eranditest ja kokkulepetest kahekümne kuue, vabandust, kahekümne kaheksa liikmesriigi vahel on vaja reegleid nii sissetulekute kui ka väljaminekute osas. Tony Blair isegi omal ajal ütles, et äh, ei mitmeaastasele finantsraamistikule, meil on vaja omavahendeid, isegi tema sai aru, et äh, meil on vaja siin selgust ja läbipaistvust, aga me ikkagi kukkusime selles läbi meil on siin mitmed kümned erandid juba järgmiseks aastaks kuuskümmend, me peame selle hullumeelse mängu lõpetama, kus me ei räägi enam Euroopa Liidu huvidest, vaid me räägime sellest, kuidas äh, nüüd äh, saada Saksamaa, Poola või Ühendkuningriik äh, mitmeaastast finantsraamistikku heaks kiitma. see segapudru on täiesti arusaamatu, siin ei ole mitte mingisugust ülevaadet see ei tule kasuks äh, lõppkokkuvõttes mitte kellelegi. siin on tegemist mingisuguse süsteemiga, mis meenutab juba ÜRO ja rahastatust. kaheksakümmend protsenti, nagu juba öeldud, läheb liikmesriikidesse tagasi, kuus protsenti kulub äh, admin kuludele, ametnike tasudele ja nii edasi ja ainult kolmteist kuni neliteist äh, protsenti kulub tõelistele Euroopa poliitikatele. kui me samamoodi jätkame, siis me kodanikele ei suuda seda seletada, kodanikud on järjest kriitilisemad, neile tundub, et äh, riiklikud parlamendid ei kontrolli absoluutselt äh, kogu seda protsessi või me läheme tagasi selle juurde, mida ütlesid Euroopa Liidu asutajad, nemad nägid ette, et oleksid omavahendid. on mitmesuguseid äh, võimalusi, kuidas seda teha võib-olla käibemaks mitte statistilisel baasil, vaid reaalbaasil, meil võib olla finantstehingumaks, äh, meil võib olla tegemist äh, äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasiga, siis ei peaks ka konkurentsivolinik äh, iga päev võitlema siin õiglase konkurentsipoliitika nimel ja nii edasi ühesõnaga, Euroopa Parlament äh, peaks koos riiklike parlamentidega nüüd äh, panustama sellele, et äh, me saaksime järgmise finantsperspektiivi aruteludel normaalse süsteemi paika. niimoodi me tõstaksime Eurotsooni finantsvõimekust ka. kui nüüd tagasimakse spontaanselt kaob ära, nagu ma aru saan, niipea kui artikkel viiskümmend käivitatakse, siis ongi käes võimalus äh, meil äh, süsteemi muuta, sellepärast et äh, probleemi põhjustaja kaob ära ja meil ongi praegu õige ajahetk käes, kuidas panna eelarve jälle toimima. suur tänu. suur tänu, härra Verhofstadt, selle kirgliku üleskutse eest ja suur tänu, et te selgitasite, miks meil on muutust vaja ja miks äh, on praegu just õige aeg suur tänu, et te selgitasite seda, kuidas äh, süsteem on arenenud äh, mõistlikust ebamõistlikuks ja kuidas on olukord nüüd selline, et enamik äh, kodanikke sellest aru ei saa. nüüd annan sõna riiklike parlamentide esindajatele kõigepealt. esimesena saab sõna Rafietlele Ungari Rahvusassambleest, palun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 lahendada ettenägematuid äh, probleeme. me oleme ka suurema paindlikkuse poolt. kindlasti peaksime me püüdlema sotsiaalmajanduslike eesmärkide poole. olen arvamusel, et äh, omavahendid äh, peavad vastama Monti raporti kriteeriumitele läbipaistvus, tõhusus, jätkusuutlikkus me oleme selle poolt, et me jääksime traditsiooniliste omavahendite juurde ja praegune käibemaksupõhine süsteem tuleks kaotada ja need äh, tagasimaksemehhanismid samuti. kui me viime sisse uusi omavahendeid, siis tuleb seda teha väga ettevaatlikult, tagamaks et liikmesriikide fiskaalsuveräänsust ei puudutataks. mis puudutab nüüd nõukogu, parlamendi ja komisjoni rolli kogu selles protsessis, siis äh, nende rollid kui sellised on aktsepteeritavad, aga on siiski probleeme, mille lahendamiseks on vaja rohkem paindlikkust ja seda ainult äh, kooskõlas nende prioriteetidega, mis on juba varem paika pandud. väga oluline on äh, tagada planeerimiskindlus. meil peavad olema kõik vahendid, mis äh, teenivad meie poliitilisi eesmärke, aga need omavahendid peavad äh, vastama liikmesriikide võimalustele, aitäh uh,! Next is herr järgmisena saab sõna Austria parlamendi esindaja. Thank you uh,. Ja ich bin ganz auf ihrer Seite hier jah, ma toetan teid, härra Verhofstadt, kui te ütlete, et meil on praegu vaja arutada omavahendite reformi, sellepärast et praegune omavahendite süsteem ei toimi, seal on liiga palju vigu, ja viimastel läbirääkimistel mitmeaastase finantsraamistiku üle tuli see ka väga selgelt välja. me ei räägi siin mitte ainult komplekssuse ja läbipaistmatuse küsimusest, vaid tegelikult ka sellest õiglasest tagasimaksest, mis läbirääkimistel finantsraamistiku üle näitas, et see ei ole optimaalne lahendus, nii et me peaksime mõtlema selle peale, kuidas me praeguses rahastussüsteemi peaksime toimivamaks muutma ja me ei peaks siin lihtsalt nagu kassid ümber palava pudru käima, vaid ka selgelt ütlema äh, et meil on vaja uusi makse Euroopa Liidu tasandil ja lähtekohaks on siin väga hästi eh, just need kestlikkuse kriteeriumid, majanduslik eh, mõõde, keskkonnamõõde ja ka sotsiaalne mõõde ja me ei peaks siin tõesti ümber palava pudru käima, vaid ütlema, kust need vahendid peavad tulema. keskkonna puhul CO2 maks, näiteks äh, lennumaks, mis põhineb CO2 heitmetel. kui mõtleme Pariisi otsuste peale, siis peame me selle probleemiga tegelema, eriti kui Euroopa Liit soovib kliimamuutuste vastases võitluses jääda esirinda. ei piisa sellest, et me ütleme, et meil on vaja reformi, me peaksime tegema konkreetseid näiteid maksude kohta. ja mis puudutab maksustamise õiglust, siis peaksime me mõtlema ka selle peale, et vara on üha rohkem ebaõiglaselt äh, äh, jagatud ja me peaksime siin rääkima võib-olla netomaksustamisest ja kolmas punkt, teie, härra Verhofstadt, mainisite ju ka seda, et ei saa olla nii, et meil on konkurentsivolinik äh,, kes tegeleb maksupoliitikaga või sekkub maksupoliitikasse. ei oleks tõesti hea, et Euroopa Liidus lepitaks kokku ka harmoniseeritud äh, Äh, maksubaasi osas ja et paika pandaks miinimummaksumäärad ning olen ka täiesti nõus äh, äh, härra Bossiga, kui ta ütleb, et see ei ole lihtne ja teadusuuringutes on seda kõike juba sügavuti uuritud, kuid meil ei ole praegu poliitilist tahet ja tulebki teha tööd poliitilise tahte kallal. suur tänu. nüüd Euroopa Parlamendi liige proua Ayala Senner suur tänu teile, esimees. sooviksin äh, rääkida pisut äh, sellest praeguse eelarve ebanormaalsest olukorrast, äh, sest isegi Kontrollikoda ütleb meile aeg-ajalt, et üks suuremaid vigu, mis me teeme, on see, et me püstitame endale ambitsioonikaid eesmärke kuid samas eh, nende elluviimiseks on meil ebapiisav eh, eh, piisav, piisavad vahendid ja see kontrollikoja meelest on viga. Nad ütlevad, et kas eesmärgid on vähem ambitsioonikad või siis suurendage oma eelarvet. ja praegune olukord on siis selline, et meie tegevus on praktiliselt illegaalne, sest viimase eelarve puhul äh, Ehm, selle eh, koht, korraldamise reeglid on ju praktiliselt paika pandud eh, aluslepingutest ning tahaksin küsidagi paneeli käest, et eh, meil on ju väga palju paika pandud eesmärkidest võitlus terrorismi vastu, immigratsioonikriis, välispiiride kaitse. meil on väga palju kohustusi, väga palju eesmärke ning kokkuvõttes meie tegevus äh, ilmneb, et ei ole äh, aktsepteeritav, ei ole legaalne, me peame kas vähendama eesmärke või suurendama eelarvet, nii et mida me siis nüüd teeme, kas äh, kärbime oma eesmärke, nõrgendame oma eesmärke, mis on üks võimalus või siis vähendame või siis suurendame eelarve võimalusi Eh, nii et ei maksa liikmesriikidel ka kõiki eh, vigu Euroopa Liidu kraesse määrida. ning eh, nüüd üks paneeli liikmetes ütles, et on ära kasutatud kõiki võimalusi, muuhulgas näiteks ka vabaturu võimalusi, kuid ärgem unustagem, et on palju riike, kes saavad rohkem, kui nad annavad, sest nagu siin üks kõneleja ütles vähemalt, vähemalt kaheksakümmend neli protsenti Äh, Euroopa eelarvest makstakse riikidele tagasi ning lisaks sellele veel ka muud, äh, muu kasu, mis Euroopas äh, suudab lisandväärtasuni Euroopa Liit suudab tekitada näiteks kas või eelarve ülejääkide näol. ning sellega seoses, lugupeetud parlamentide eh, liikmed, eh, liikmesriikide parlamentide esindajad, palun nõudke oma valitsustelt, et nad räägiks lõpuks ometi oma kodanikele tõtt, aitäh. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Halikovski Poola parlamendist. Well, ladies and gentlemen. lugupeetud daamid ja härrad, ma olen jälginud ähm, Euroopa eelarvet äh, ähm, Euroopa Liidust väljaspool olles, Euroopa Liidus olles äh,, olen oma koduriigi valitsusest seda jälginud ja selge on see, et meil on vaja reformi. kõige olulisem on äh, tasakaal praeguste vajaduste ja põhimõtete vahel äh,, Euroopa aluspõhimõtete solidaarsuse, mis on väga oluline, et see alles jääks, vastasel korral äh, Eh, tegi meil tõesti suuri lisaprobleeme ning ka eh, teisest küljest uute väljakutsete vahel, mis Euroopa Liidul on tekkinud. ning eh, seda tasakaalu on väga mm, oluline saavutada, kui seda ei tee, siis väga raske on ka reformida. mõned eelkõnelejad ütlesid, et me peaks nääklemise lõpetama ja ei peaks ainult instinktidele toetuma ja seda on kerge öelda, aga raske teha, kuidas reformida, peame olema väga ettevaatlikud ja see on väga tähtis, sest ehm, sest eh, kodanikud kardavad igasuguste pädevuste Euroopale üleminekut. mina näiteks isiklikult olin Rahvapartei koordinaator põhiseaduskomisjonis ja ma tean, millest ma räägin, aga äh, igatahes äh, asi on nii, see on fakt. ja nüüd kolme põhimõttelist muutust, meil on vaja äh, veenvat narratiivi, mis peab olema õiglane ja lihtne mida ma sellega öelda tahan, kõigepealt eh, kui ma ütlen, et peab olema tasakaal uute eh, väljakutsetega hakkama saamise ning Euroopa eh, aluspõhimõtete vahel. Ehm, teiseks, nagu ütles üks eelkõnelejatest, on väga oluline, et uusi pädevusi ei tohi liikuda Euroopa Liidule ning Eh, peame koorma liikmesriikide eh, eelarvelt eh, ära nihutama, et kõik osapooled võidaks. õiglus on väga oluline osa reformidest, kui soovime edu saavutada. vastasel juhul tuleme nääklemise juurde tagasi, tuleme kogu selle eelneva narratiivi juurde tagasi, mida oleme juba jälginud viimased kakskümmend aastat. õiglus näitab, et me peaks võimalikult äh, kogu rahva tulu proportsionaalsuse juurde jõudma ning äh, peaks olema ka koorma äh, muutus liikmesriikidele, näiteks CO2 heitmete maksustamise muutus võib kaasa tuua suuri erimeelsusi ning samuti, mida tähendab lihtsustamine. meil on vaja me ei äh, vaja lihtsust, me ei saa uut keerulist korrigeerimismehhanismi sisse tuua. kui soovime äh, arutelu tõsiselt võtta, siis peame kuulama kodanikke, peame äh, asja neile veenvalt selgitama, tegema seda õiglaselt ja arusaadavalt. järgmisena proua Puveng Rootsi parlamendist. Tack så mycket. Eh, jag har en väldigt kort och koncis fråga. Suur tänu mul on väga lühike eh, küsimus ja pöördun sellega kõigi paneeli liikmete poole. milline on eh, teie arvamus selle maksude lastuse eh, kohta ja ja mida arvate näiteks finantsülekannete maksustamisest, sest praegusel hetkel tundub, et et eh, e-, Euroopa eelarve toetamist automaatselt eh, lihtsalt eh, ei toeta. And... suur tänu selge lühikese küsimuse eest. So I, I turn again to a member of the ja nüüd Euroopa Parlamendi liige härra Maragall saab sõna, kes esindab siis Hispaaniat. Sí, gracias, presidente suur tänu, esimees. ka mina sooviksin kõigepealt äh, äh, väljendada toetust äh, härra Verhofstadti ja härra Kalvi sõnavõttudele ja praegu ei ole küsimus mitte ainult oma vahendite toetamises, kindlasti on kõigil vahenditel oma head ja halvad küljed, kuid küsimus on nende mahus ja nende eesmärgipärases kasutamises. kui te oleks osalenud meie aruteludes kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve kohta, siis äh, oleksite te näinud, kuidas komisjoni esialgne ettepanek äh, kuigi äh, soovitatakse, kuidagi ta peab, peab kinni pidama mitmeaastasest finantsraamistikust, on tal siiski konkreetsed selged eesmärgid ja põhimõtted, millest kinni peetakse. kui ta jõuab Euroopa Parlamenti, Äh, siis äh, esitatakse teatud loogilised parandusettepanekud, mis kaovad aga ära, kui see ettepanek jõuab lõpuks nõukokku, äh, kus esitatakse ettepanekuid, mis võtavad arvesse iga liikmesriigi sisemisi huvisid. ehk siis kaob ära Euroopa Liidu eelarve põhimõte, liidu eelarve põhimõte. ja sellega seoses lõpetuseks mõned küsimused milline osa SKP-st eh, peaks eh, olema hallatud Euroopa Liidu poolt, sest praegusel hetkel miinus, äh, vähem kui üks protsent. kas peaksime jõudma kahe protsendini, kahe koma viie protsendini? see tunduks olevat ju ilmselge. kas olete nõus eh, sellega, et Euroopa poliitika peab olema see, mis peaks hakkama tegelema teatud eesmärkidega, mis puudutavad Euroopa küsimusi, nagu näiteks need Ehm, oma vahendid peaks ehm, võimaldama Euroopal eh, laenu võtta, mis võimaldaks eh, näiteks luua tõelise Euroopa investeerimisplaani, mis eh, oleks seotud näiteks ka majandus, koostöö, immigratsiooniküsimuste ja energiahaldusküsimustega. kas peaks, kas oleks võimalik äh, Eh, näiteks tugevdada selle abil ka meie ühtset, eh, ühtsuspoliitikat ja samuti ka julgeolekupoliitikat. suur tänu teile. suur tänu, järgmisena saab sõna Portugali parlamendi esindaja. Ehm, suur tänu. ma lähtun sellest, et Euroopa eelarve peab eh, Eh, olema, andma Euroopa Liidule suuremaid võimalusi ja selle peab eelarvest näha olema, me peame suutma garanteerida oma eesmärke. Eh, kui räägime Euroopa Liidu eesmärkidest, eh, räägime ühtlasi ka mitmeaastasest finantsraamistikust, räägime ka ah, SKP põhistest ehm, panustest, meil on vaja selgeid eesmärke, aga kui räägime näiteks eh, vabast liikumisest, kodanike võimalusest, kodanike toodete ja teenuste võimalusest vabalt liikuda, siis peame rääkida ka näite-, peame rääkima ka näiteks transpordist eh, ja eh, uutest tehnoloogiatest ja muudest selliste küsimustest, aga seda kõike ei ole näha Euroopa eelarves vähemalt praegu, tulevikus äh, peaks äh, olema Euroopa eelarvel suurem ühendav jõud ning see peaks olema meie suurim eesmärk, esmane eesmärk, me ei tohi äh, suurendada ebavõrdsust ja selle läbi ka erimeelsusi me peame tegema äh, meie territooriumist äh, tugevama läbi suurema ühtsuse. meil peab olema suurem võimalus ka ligipääseda informatsioonile, infotehnoloogiatele ja sellega seoses, kui räägime transpordisektorist näiteks äh, või uutest tehnoloogiatest, kui need osutuvad kalliks, liialt kalliks, siis see nõrgendab kõiki liikmesriike sellise, sellest, neis valdkondades tehtavad jõupingutused on mõõdetavad ja need tugevdavad kogu Euroopa Liitu ning see peaks ka tähendama eh, eralist, eh, erilist eh, toetust Euroopa eelarvelt, meil on vaja, me ei saa alati rongist maha jääda, meil peab olema oma ettepanekute väärilised ja me peame suutma neid täita from the French uh... järgmisena saab sõna äh, Prantsuse Rahvusassamblee esindaja. kõnelejal pole mikrofoni. kas nüüd on mind kuulda? suur tänu teile, härra esimees. arutelu on väga huvitav, Euroopas valitseb tõsine kriis ja terrorismi probleem Eh, võib eh, veel kesta mitmeid aastaid, ükski riik pole selle eest, eh, selle pole selle eest päästetud, meil on vaja sellele kõigele leida Euroopa poolne vastus ning kui iga liikmesriik üritab seda omaette lahendada, siis Euroopa on lõpp peal. arvan, et Eh, lahendusi leida, mis on lihtsad, läbipaistvad ja mm, mis suudaks Euroopale ka lisandväärtuse leida. on eh, võib-olla vaja ka mingisugust tüüpi eh, äriühingumaksu, mis tähendab ka ühtset konsolideeritud maksubaasi kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks, seda meil pole ning see on väga kulukas väikestele ettevõtetele Euroopas äh, millel on äh, kohustus äh, tunda ähm, raamatupidamissüsteeme kõigis Euroopa riikides äh, ja see võimaldas ka suurte, suurettevõtetel, hargmaistel ettevõtetel oma sissetulekuid varjata ja tegeleda maksupettustega. selline harmoneerimine maksubaasi konsolideerimine aitaks eh, luua lihtsa eh, arusaadava maksusüsteemi, mis eh, toimiks solidaarselt, sest need riigid, kes, kus toimivad ettevõtted, saavad kõige rohkem ka panustada Euroopa eelarvesse. järgmisena saab sõna härra Missiani Itaalia saadikute kojast. Io credo che mulle tundub, et arutelu on huvitav, ei tohi unustada, Euroopa eh, suurim probleem ei ole praegu mitte Euroopa eelarve, mis on edukas. Eh, probleem, kõige probleem on see, et Euroopa eh, omavaheline koordineerimistöö ei toimi, eriti liikmesriikide tasandil Eh, mis ei tähenda, et Euroopa eelarvet ei peaks ümber tegema, peab küll ja võimalikult kiiresti, see tuleb kohaldada Euroopa kodanike eh, tegelikele vajadustele, meil on vaja sissetulekut, mm, eh, sissetulekute ja omavahendite süsteemi uuendada, sest äh, ei saa lubada, et selline keeruline süsteem eh, tagasimaksete näol, eh, otsemaksete näol eh, jätkuks, meil on vaja tõelisi toimivaid omavahendeid ja see peab olema seotud otseselt Euroopa ühtsuspoliitikaga ning Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamendid peavad seda protsessi saama paremini kontrollida. Äh, ja kõrgetasemeline äh, omavahendite äh, töörühm ja need dokumendid, mis meile edastati, on välja töötanud huvitavad kasulikud suunised, räägin siin juunis välja antud dokumendist, kus esitati neli ettepanekut ja nende tehniline kasutusvõimekus on väga eripalgeline ning ma tahaksin pöörduda nüüd otseselt ekspertide poole. Teie ettepanek äh, näiteks äh, CO2 heitmete maksustamise kohta ning samuti ka tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi kohta on väga huvitavad, äh, tuleks uurida nende kasutusele võtmise võimalust ja mõttekust ning võib-olla peaks ka eriprojektide jaoks välja töötama võlapaberid, mille Eh, eesmärgiks oleks konkreetsed eh, ettepanekud, konkreetsed eesmärgid eh, ning Junckeri investeerimispoliitika peab olema siin võimendava vahendina olemas. meil on vaja finantseerida ka oma uusi eesmärke, mida nõuavad meilt Euroopa kodanikud. Äh. suur tänu, järgmisena Eh, saab sõna härra Mota Soares eh, Portugali Rahvusassambleest. suur tänu, suur tänu kõigile paneeli liikmetele, arutelu on väga huvitav eh, ning peame üritama selle abil leidma, leida lahendusi, mitte eh, panema kahtluse alla Euroopa põhiväärtusi ehk siis solidaarsus, rahu, eh, majanduskasv. me peame suutma leida lihtsalt uusi vastuseid, uusi lahendusi, palju probleeme on meil palju, migratsioonikriis, humanitaarkriis, institutsionaalne kriis, eh, Brexiti poolt tekitatud raskused ning näiteks ka näiteks ÜPP tagasimaksed, ühtsuspoliitika, mis mõjutavad nii suurel määral Euroopa kodanikke, samuti ka eh, probleemid näiteks pangandusliidu loomisel ja ka pankade kapitaliseerimisküsimused, need on raskused, mis nõuavad uusi eh, lahendusi, mm, uusi ettepanekuid, mida pole võib-olla võimalik rakendada kõikides riikides, kuid mida saaks siiski rakendada Euroopa Liidus. nagu näiteks eh, finantsülekannete maksustamine ehk siis eh, finantsülekannete maksusüsteemi loomisi, mis aitaks äh, võib-olla Euroopal oma vahendeid luua. me Euroopas, meie Portugalis üritame äh, töötada uue tõhustatud koostöö nimel ning minul on selline küsimus, kui meie ei suuda äh, välja töötada sellist äh, Eh, süsteemi, mis aitaks eh, aru saada, milline on eh, tegelik mõju reaalmajandusele, meie tegevusele, kui me ei suuda tea, aru saada, millised on meie uued võimalused, kui konkurentsivõimelised me oleme, kas siis, siis ähm, kuidas oleks meil võimalik adekvaatselt analüüsida, mida praeguseni teinud oleme? härra Carriello järgmisena Itaalia parlamendist, palun. aitäh härra esimees. ma tahaksin tõstatada midagi, mida me arutasime selle aasta alguses viimasel rahvusparlamentide kohtumisel. nimelt Euroopa Liidu eelarvega on meil tegelik võimalik näidata, kui äh, kasulik see on äh, ka liikmesriikide endade jaoks, äh, kui palju see endaga investeeringuid kaasa toob. me oma töörühmas keskendusime hindamisparameetrite väljatöötamisele selleks, et meil oleks võimalik Äh, hinnata iga liikmesriikide euroga saavutatud lisaväärtust. lisandväärtust, mida siis luuakse Euroopa Liidu eelarve kaudu. ja tõesti, iga euro, mis makstakse sisse Euroopa Liidu eelarvesse, toob endaga kaasa väga palju lisandväärtust. ja see lisandväärtus on suurem kui nendel eurodel, mis makstakse sisse riiklikesse eelarvetesse kõrgetasemelise töörühma töö on väga tähtis, sest ta aitab kodanikel aru saada äh, mida kõike on võimalik eelarvega ära teha. me peame ka kodanikele selgemaks näitama, mida kõike Euroopa Liidu eelarvest rahastatakse, sest muidu kodanikud arvavad, et Euroopa Liidu eelarvest ei ole mitte mingit kasu. nii et äh, selle asemel, et mõelda tulevase Euroopa Liidu rahastamise peale, peaksime me tegelikult vaatama ka seda, mis minevikus viltu vedas ja miks äh, euroskeptitsism niimoodi pead on tõstnud. me peaksime vaatama, miks on kodanikud skeptilised Euroopa Liidu suhtes. me peaksime neile selgeks tegema, et tegelikult see ei ole nii. Äh, härra Manka järgmisena, kes on Euroopa Parlamendi liige, palun. aitäh, härra esimees tegemist on väga põneva konverentsiga, mitte ainult sellepärast, et teie seda juhite, vaid ka sellepärast, et me oleme siin kuulnud väga ilmekaid sõnavõtte ja tõesti, olen seda tänast õhtupoolikut siin ainult nautinud. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpus Euroopa Liidul oli kakskümmend viis miljardit kahekümne viie miljardi euro väärtuses maksmata arveid. see tähendab seda, et kohalikud omavalitsused, ettevõtted ja ülikoolid ootasid raha, mida nad aga ei saanud. ja toona oli meil neli kuni viis miljardit eh, ülejääki, mis tuli tollimaksudest liikmesriigid keskendusid sellele, et see neli või viis miljardit tagasi saada enda eelarvetesse ja neid absoluutselt ei huvitanud see, kuidas äh, inimesed jäävad töötuks või ettevõtted lähevad pankrotti ainult sellepärast, et komisjonil oli kahekümne viie miljardi eest mak-, äh, arveid maksmata. sellel samal aastal oli meil nelikümmend läbirääkimiste vooru parlamendi, komisjoni ja nõukogu vahel ja nende, need läbirääkimised lõppesid suure fiaskoga, sellepärast et nõukogu ei suutnud äh, liikmesriikide tasandil kokku leppida. sellised on olukorrad Euro-, selline on olukord Euroopa Liidus. olen nõus Ivailo Kalfiniga, kui ta ütleb, et eelarve peaks olema autonoomsem ja Mario Montile tahtsin öelda, et äh, umbes aasta tagasi, kui me istusime koos ühel paneeldiskussioonil äh, ja tema rääkis äh, tarbimise maksustamisest, lähtudes siis kas tarbitud energiast või CO2 heitmetest. me teame, et meil on väga palju tooteid, mida ei toodeta keskkonnasäästlikult. paljud need tooted tulevad ka kolmandatest riikidest, ka meie, meie ettevõtted üritavad toota pigem keskkonnasäästlikult, aga nad kaotavad turuosa sellepärast, et nende tooted on kallimad nii et selline maks toetaks tööhõivet Euroopa Liidus ja sunniks kolmandaid riike tootma keskkonnasäätlikumalt. see oleks äh, tegelikult meie panus äh, ka Pariisi kokkulepetel, nii et suur tänu härra Montile selle ettepaneku tegemise eest. aitäh, järgmisena äh, proua Mano Portugali parlamendist. Eh, suur tänu juhataja. ma tahaksin tänada kõrgetasemelise töörühma liikmeid selle eest, et olete töötanud välja selle raporti ja tulnud välja omapoolse hinnanguga. ja siin on paar aspekti väga selgelt välja toodud. Euroopa Liidu rahastamise süsteemi on ikka jälle reformitud, kui senistest vahenditest ei äh, piisanud on lähtutud sellisest, sellest, milliste väljakutsetega ollakse silmitsi ja on tulnud mängu kompensatsioonimehhanismid nagu tagasimaksed, mis on sõltunud teatud liikmesriikide rahulolematusest ja nüüd ongi olukord selline, et Euroopa Liidu eelarve sõltub suuresti liikmesriikide eelarvetest. ja nüüd äh, meil on maksed kogu rahva tulu põhised me oleme väga suurete väljakutsete ees seoses ähm, sotsiaalpoliitikaga, majanduspoliitikaga, keskkonnapoliitikaga ja meil on äh, puudu läbipaistvusest, tõhususest äh, ja jätkusuutlikkusest. meil on vaja seega uusi omavahendeid, on vaja selgeid äh, hindamisaluseid kaheksa nendest on nüüd ka ära defineeritud, aga lisaks sellele on meil vaja kogu eelarvesüsteemi hindamismehhanismi. sotsiaalne ühtekuuluvuspoliitika on ääretult äh, oluline aga eelarvet äh, selles osas ei kasutata kõikides liikmesriikides täielikult ära ja siis osad ütlevadki, et no ju siis seda valdkonda ei olegi vaja toetada, aga samas äh, tuleks hoopiski üle vaadata süsteemide haldamine. süsteem peab toimima hästi, aga olema ka lihtne ja läbipaistev. suur tänu. ja viimane äh, küsimus arutama. suur tänu, mul on samuti väga hea meel meie mõttevahetuse üle. ma mõistan täielikult neid rahvusparlamentide, liikmesriikide parlamentide liikmed, kes äh, soovivad säilitada äh, oma maksusüsteemi rahvusliku suveräänsuse tõttu, kuid äh, liikmesriikidel parlamentidel pole ka alati täielikku kontrolli eh, selliste süsteemide üle ja seega peaks, mm, peaks eh, me mängureegleid muutma, et ja peaksime koostööd tegema liikmesriikide parlamendid ja Euroopa Parlament, peaksime tegema äh, Eh, midagi üheskoos ära ja tugevdama omavahelist koostööd. mis puudutab omavahendeid, ma ei hakka kordama seda, mida eh, väga hästi ütlesid härra Bossar ja Verhofstadt, eh, kuid kokkuvõttes me ei taha ju mitte mingisugust revolutsiooni, vaid soovime tagasi tulla algpunkti sinna, kus Euroopa Liit alguse sai, et sest siis teadi väga hästi, mida eh, tähendavad eh, liikmesriikide eh, panused pidevat eelarve teemalist konflikti ning eelarve täielikku paraliseerimist. see ongi praegune olukord, sest tullakse kohale ainult ühe eesmärgiga ehk siis võimalikult vähe panustada Euroopa eelarvesse ja säilitada võimalikult puutumatult oma koduriigi eelarve. ning küsimus on siin iseenesest nüüd lihtne oma vahendite kasutamine on, vajadus on ilmselge ning äh, tuleksin nüüd selle juurde, äh, mis äh, siin juba eelkõnelejate poolt öeldi. nimelt siis räägitakse, räägiti suurettevõtete, hargmaiste ettevõtete maksustamisest, see oleks väga populaarne meede sest öeldakse, et uued maksud ei oleks populaarsed, see kindlasti oleks, seda ei oleks ka väga keeruline sisse seada, sooviksin näiteks Apple'i näidet rõhutada, Iirimaal on väga kahetsusväärne, et selline trahv ei tule kohe rikastama Euroopa eh, eelarved ning eh, süsinikumaks eh, see, mis läheb Euroopast väljapoole, eh, selles osas ühesõnaga eh, maksustada ka sisse toodavad tooted nende keskkonnamõjuga eh, seoses ja loomulikult ka finantsteenuste maks, vabandust, et ma nii pikalt rääkisin, kuid ma tahaksin eelkõnelejaid tõesti toetada voilà.. Um, we have heard suur tänu! me oleme kuulnud äh, vägagi sisukaid sõnavõtte riiklike parlamentide esindajatelt ja Euroopa Parlamendi esindajatelt ja nüüd annan sõna paneeli liikmetele ja palun teil vastata vastupidises järjekorras, kuid esialgu sõna saite, nii nagu esimese paneeli puhulgi. nii et kõigepealt äh, Guy Verhofstadt. me peame lõpetama kaheksateist äh, kolmkümmend, aga ehk me saame kümme minutit üle aja minna. nii et palun äh, piirduge siis äh, kahe minutiga igaüks, palun. jah, üritan nii teha. kõigepealt väga oluline on toonitada, et äh, me ei soovi siin olulisel määral äh, tõsta Euroopa Liidu eelarve mahtu, see on omaette arutelu. aga me tahame, et see eelarve oleks äh, sõltumatu. me soovime, et see ei sõltuks liikmesriikidest, kes üritavad maksta niivõrd vähe kui võimalik ja tahavad tagasi saada äh, nii palju kui võimalik. see on see mäng, mida me oleme näinud äh, siin äh, juba aastakümneid. nüüd äh, Saksa ettevõte esitab teed Poolas äh, kuidas siis äh, nüüd äh, kogu seda, kogu raha hinglast, äh, ringlust hinnata? ühesõnaga, meie eesmärk ei ole siin välja arvutada, kes kui palju lõpuks siis ikkagi sai loomulikult neid sissetulekuid, tulusid kasutatakse liikmesriigis poliitika instrumendina, on äh, võimalik ähm, vähendada makse, võidelda keskkonnamuutuste vastu, aga Euroopa Liidu tasandil me tulusid ei saa poliitika vahendina äh, kasutada. ja ma arvan, et äh, lõppkokkuvõttes meil peaks olema olukord, kus kõik võidavad, liikmesriigid vabanevad nendest äh, RKT põhistest äh, maksetest ja lõpuks on kõik rahul. aga rahandusministritele väga meeldib kontrollida kogu seda RKT põhist eraldamist. härra Kalfin nüüd kahe minuti jooksul. esitati küsimus, et kui suur peaks olema Euroopa Liidu eelarve, sellele ma ei oska vastata, aga me rääkisime just äh, sisepõhjustest, miks me peaksime eelarvet muutma, aga meil on ka vaja välispõhjuseid, kui meil on ühisraha, siis on vaja ka fiskaalvahendeid. Euroopa stabiilsusmehhanism on meil juba olemas, meil on finantsvahendid äh, EFSI, Junckeri plaan ja nii edasi, ühesõnaga meil on mitmesugused avaliku raha haldamise vahendid, aga samad äh, panustajad, samad maksumaksjad. nii et kui me räägime Euroopa Liidu eelarvest, siis me räägime tegelikult kõikidest äh, vahenditest, mida oleks võimalik kasutada Euroopa Liidus, aga nende kasutus peab olema maksumaksjale arusaadav. me peame seda kõike laiemalt ühesõnaga näema, nägema ja toon veel ühe näite erinevatest vaatenurkadest Euroopa Liidu eelarvel. nüüd meil on kaks tuhat seitseteist eelarveprotsess äh, käimas, novembris peab see institutsioonides olema lõpule viidud ja see äh, põhineb Euroopa Komisjoni poolsel ettepanekul, kui palju raha on vaja, siis äh, rahandusministrid on öelnud, et ei, see on liiga palju, me maksame teile vähem. kõik toimub novembris Äh, siis on riiklikud eelarved juba kinnitatud, aga mis mõte on seda kõike siis Euroopa Parlamendis äh, arutada, kui äh, liikmesriigid ei hooli vajadustest ähm, ja ma ei tea, kui paljudes riiklikes parlamendis toimuvad Euroopa Liidu eelarveteemalised arutelud, ma kahtlen, et mitte väga paljudes. ja siis me olemegi siis sellises äh, olukorras, kus riiklikult tasandilt ja Euroopa Liidu tasandilt näetakse eelarve väga erinevalt. härra äh, Poss, palun. üks Hispaania kolleeg küsis alguses, et mida me peaksime siis tegema, kas me peaksime eesmärke parandama, vähendama või siis vahendeid. ja mina kardan, et äh, praegune areng tegelikult ei jäta meile arengu vabandust, valikuvõimalus, probleemid on olemas ja meil on nüüd ainult kaks võimalust, me ütleme, et äh, keskkonnaprobleemid, pagulaskriis Euroopa Liidus ja euroala stabiliseerimine, need probleemid lahendame üheskoos või igaüks äh, äh, läheb tagasi oma riiklikku koopasse ja üritab seal siis lahenduse leida. mina võin öelda nii palju, et kõik kogemused ajaloost näitavad, et äh, natsionalistlike lahendustega satume me tupikseisu nii majanduslikult, ähm, keskkondlikult kui ka sotsiaalselt. ja sellepärast peab Euroopa Liidu panema olukorda, kus ta saab rohkem kaasa rääkida probleemide lahendamisel mina kirjut-, olen kirjutanud oma fraktsioonis raporteid Itaalia, Portugali ja ka teiste riikide kohta, Hispaania kohta ka, ja ma tean täpselt, millised on seal probleemid. see ei tähenda seda, et me saame korra poliitilistest reformidest loobuda. kohtusüsteem, haridussüsteem vajavad reformimist. peale selle korra poliitiline reform tähendab ka seda, et hakatakse ka makse koguma, ei ole mõtet maksuseadusi vastu võtta, aga makse mitte kokku koguda. ja me teame, teame, et maksude kogumismäär erinevates riikides on väga erinev, nii et liikmesriigid peavad ka siin kaasa lööma. aga ilma Euroopa kaasamiseta me neid probleeme ei lahenda. seda kõike tuleb arutada, me ei tohi siin äh, nagu küülik äh, madu vaadata või siis äh, pöörduda populistide parem- või vasakäärmuslaste poole. ei, ei, me peame ise haarama härjal sarvist ja me peame üheskoos neid probleeme lahendama. peame hoolitsema sellest, et ka institutsioonid teevad koostööd, ainult niimoodi on meil võimalik usaldust taastada, me peame ka edukalt võitlema sotsiaalse dumpingu ja ka maksualase dumpingu vastu. meil on vaja konkreetseid edusamme inimestele näidata, konkreetseid lahendusi probleemidele ja niimoodi taastame me ka kodanike usalduse. kui me aga kohe hakkame siin fatalistlikult käituma, nii nagu seda paljudes valdkondades on siiamaani tehtud, ei lahenda lahendame me probleeme, inimesed peavad tundma, et me tõesti ka tahame neid probleeme lahendada. härra Anderson, Anderson, palun siin ei olnud mitte ainult üldisi küsimusi, vaid ka paar küsimust, mis olid otseselt suunatud mulle. jah. ma ei usu, et äh, kahest minutist piisab, äh, sest äh, mu vastus on pigem laiapõhjaline. mulle kinnitati, et äh, maksus, maksusid ei tohiks tõsta, aga samal ajal kogu töö on ju suunatud sellele, et meil oleks rohkem omavahendeid, sest meil on rohkem probleeme, kulutused suuremad. Need kaks asja minu vahel omavahel kokku ei klapi kui me ei taha makse tõsta, siis see tähendab ju seda, et liikmesriigid peavad rohkem oma eelarvest Euroopa Liitu maksma, sest muidu see süsteem ju ei toimi. ja see teine argument, mida siin välja toodi, et süsteem peab olema sõltumatu, me ei taha enam mängida seda mängu. minu jaoks kõlab see nii, et me ei suuda enam seda demokraatiat välja kannatada, me tahame ise otsustada, ilma et peetaks läbirääkimisi liikmesriikidega. see on rünnak riikide suveräänsuse vastu. riikidel on õigus ise oma eelarve öö, kokku panna. ja ma arvan, et see on just see, mille vastu meie Rootsis võitleme. meie Euroopa Liitu nii ei näe. meie jaoks Euroopa Liit on selline liit, nagu ta on olnud siiani. ja äh, siiamaani saadi ka probleemid lahendatud ja demokraatias tuleb pingutada, nii see on. aga on väga tähtis, et demokraatlikud põhimõtted jäävad püsima, on väga tähtis, et Euroopa Liit säilitab oma legitiimsuse ka kodanike silmis. keegi ütles siin ka, et Euroopa Liidu eelarve ei ole piisavalt tõhus. aga kujutage nüüd ette, et kodanikud leiavad, et Euroopa Liidu tasandil ei tehta piisavalt tõhusat koostööd. ma arvan, et omavahenditega ei ole meil võimalik probleeme lahendada, sest äh, need toovad kaasa veelgi suuremaid probleeme. olen ikka veel skeptiline. ma ei ole reformi vastu, ei, ei. siin räägiti ju erinevatest punktidest. ma arvan, et meil on veel väga palju ära teha mitte ainult Euroopa Liidu eelarve raames, vaid ka teistes küsimustes, kaubandustõkked, ettevõtete loomise õigused äh, erinevates riikides, äh, äh, suur bürokraatlik koormus ja nii edasi, nii et meil on veel palju, mida lahendada. mul on väga hea meel, et äh, nendes küsimustes soovitakse lahendusi leida. mul on väga hea meel, et mind tänasele konverentsile kutsuti, mul on väga hea meel, et sain siin võib-olla ka natuke teistsuguseid nüansse näidata. aitäh kõikidele esinejatele. Nad olid tõesti väga hästi välja valitud, väga palju erinevaid arvamusi kuulsime ja ma arvan, et see oli ka kogu selle paneeldiskussiooni eesmärgiks. üks hetk veel, palun mul on paar-kolm teadaannet. kõigepealt, homme hommikul tahtsin teile meenutada, et alustame kell kümme ja meil on kõigepealt ette nähtud äh, äh, volinik Georgieva kõne, nii et palun tulge kohale täpselt, et saaksime alustada kell kümme täpselt, sest meil on homme väga palju päevakorras on ja väga tähtis, et me alustaksime õigel ajal ja et te kõik oleksite kohal. teiseks, meil on kell seitse ette nähtud õhtusöök, mis toimub Yehudi Menuhini äh, alal, see on Paul Henry Spaaki majas esimees tänab tõlke ja vabandab, et nad on kümme minutit kauem pidanud töötama, tõlgid ütlevad, et pole hullu ja tänavad oma kuulajaid ja ärge unustage ka midagi siia saali ning võtke kõik kaasa. ning ärge ka mantleid unustage. aitäh ning kohtume homme hommikul. The ashes will do the job. Thank you. There was no time really for me to add something.